kolleegi. kolleegid, palun istuge oma kohtadele ja nüüd ma tervitaksin siis kõrget esindajat, parunes Ashtonit. tema viibimine meie komisjonis on väga õigeaegne. tegemist on väga raske ajahetkega Euroopa Liidu jaoks, kui arvestada seda, mis toimub Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. nii et, et meil on väga hea meel, et äh, proua Ashton on siin kahekümne seitsmel liikmesriigil on olnud väga raske jõuda ühisele seisukohale, eh, sellisele ühisseisukohale, mis oleks tõhus, sidus ning järgiks neid väärtusi, millel Euroopa Liit rajaneb Baroness Ashton osales laupäeva pärastõhtul ka Pariisi kohtumisel, mille korraldas president Sarkozy ning eile korraldas ta siis välisministrite kohtumise Äh, kus oli väga tihe päevakava, arutati väga tundlikke teemasid ning täna on ta siin meie komisjonis jällegi arutamas väga päevakajalisi sündmusi ning see kõik on tunnistuseks dialoogist, mida proua Ashton on soovinud meie komisjoniga pidada ning äh, ka teised komisjoni volinikud on osutanud sellele teemale tähelepanu. niisiis, meil on üsna palju asju päevakorras, me arutame olukorda Vahemere regioonis, samuti sündmusi Bosnia-Hertsegoviinas ning dialoogi algus serblaste ja kosovolaste vahel, olukorda Somaalias, samuti looduskatastroofe ja tuumakatastroofi Jaapanis. niisiis, ma ei hakka sissejuhatuse peale rohkem aega raiskama, annan kohe sõna äh, parunes Ashtonile. esimees, suur aitäh selle sissejuhatuse eest. Äh, kolleegid, ma tahtsin äh, lihtsalt aja maha võtta ja natuke mõelda selle üle, mis on juhtunud meie eelmisest kohtumisest saadik, kui me kohtusime oktoobris ma arvan, et me võime kõik tõdeda, et muutused on olnud väga kiired. ma olen olnud kahekümne kaheksal erineval missioonil Euroopa Liidu nimel sellest ajast saadik. praegusel hetkel on meie tähelepanu täiesti õigustatult Liibüal ja äh, muutustel, mis toimuvad meie lõunapoolsetes naaberriikides. see, need sündmused jätavad kõik muu varju aga ma olen alati öelnud, et naabruspoliitika on Euroopa Liidu proovikiviks. see, kuidas me suudame reageerida sündmustele oma naaberriikides, otsustab selle, kui tõhus on Euroopa Liit ning kui tõhus on ka meie uus välisteenistus ma tahaksin öelda, et viimastel päevadel oleme me loomulikult palju mõelnud ka jaapanlastele. ma kohtusin Jaapani välisministriga selle nädala alguses, möödunud nädala alguses Pariisis tema oli ametis olnud juba kuus päeva ja need olid tõesti olnud väga töised kuus päeva ja ma edastasin talle selle parlamendi ja Euroopa rahva head soovid, et Jaapan tuleks katastroofidega toime kui ma vaatan tagasi sellele, mille, millega me oktoobrist saadik oleme tegelenud, siis ma mäletan, et jõulude ajal eh, olin ma väga hõivatud elevandiluurannikul toimuvaga ja seda riiki Äh, selles riigis on ikkagi olukord väga segane ning äh, meil ei ole tegelikult veel olemas resolutsiooni, mis annaks äh, ri-, lahendust, mis annaks presidendi, presidendile kontrolli riigi üle, samuti pöörame tähelepanu Valgevenele, valimiste usaldusväärsusele ning see surve mida me saame rakendada. meil oli väga raske kohtumine välisminister Martinoviga ning me pöörame tähelepanu eh, kogu sellele tööle, kuidas säilitada survet Valgevenele ja samas eh, olla siiski kontaktis Valgevene rahvaga me oleme loomulikult tegelenud ka Lähis-Ida rahuprotsessiga, ma olen kaks korda käinud Iisraelis, olen kohtunud Palestiina võimudega, olen juhatanud Münchenis kvarteti kohtumist, meil oli saadikute kohtumine ka siin ning esimest korda äh, siis need saadikud äh, Helga Schmidti, meie poliitilise direktori juhtimisel, kohtusid siis mõlema poole läbirääkijatega. ma olen kaks korda juhtinud tuumakõnelusi Iraaniga Äh, mõlemal korral olen kaks päeva siis äh, üritanud nendel kõnelustel saavutada äh, edu nendes ettepanekutes, mida meie oleme teinud. oleme üritanud veenda Iraani tuumaarengust loobuma, veenda, et nad saavad kasutada tuumaenergiat tsiviilotstarbel ja oleme lubanud neid selles protsessis aidata. me oleme pühendanud neile, sellele teemale väga palju aega aga ma ütlen, et meie ettepanekud on endiselt äh, avatud, me ootame endiselt Iraani poole reageeringut. samuti oleme väga äh, pingsalt tegelenud Euroopa Liidu ja NATO suhete arendamisega, see on väga oluline element just äh, praegusel ajal. eile kõnelesin peasekretär Rasmusseniga, temaga ma kohtun regulaarselt, et vaadata, kuidas me paremini saaksime ühiselt tegutseda. veel üks oluline küsimus millega ma olen ka viimasel ajal tegelenud, on Moldova ja Transnistria. Äh, suhtlen äh, Moskvaga, välisminister Lavroviga, vaatamaks, mida me saaksime teha, et sealsed kõnelused äh, edasi liiguksid. nagu ma tean, paljud parlamendisaadikud on väga tähelepanelikult rääkinud ka Serbia ja, jälginud ka Serbia ja Kosovo kõneluste algust esimene kohtumine on juba aset leidnud ja selle nädala lõpul poole toimub ka teine kohtumine. loomulikult olen ma teadlik ka, et, et sel ajal, kui me mõtleme kõigile neile küsimustele, tegeleme nendega, loome me ka uut välisteenistust ning ma usun ja ma saan ka näidata, et meie tegevuse keskmes on just nimelt see mõte, et meie eesmärk on lahendada konflikte, äh, luua rahu ja demokraatiat, toetada inimeste soovi, et nende õigusi austatakse ja tagada neile vabadused. seepärast ongi Serbia ja Kosovo dialoog niivõrd oluline, seepärast on ka vaja, et Bosnia-Hertsegoviina äh, oma seisukohtades edasi liiguks. eile äh, välisministrite kohtumisel me arutasime kuivõrd oluline on see lähenemine, mida mina Euroopa Liidule välja pakun ning Albaanias Miroslav Lajcek on minu saadikuna üritanud seal dialoogi soodustada siis pea, dialoogi opositsiooni ja peaministri vahel. nagu esimees ütles, kui mõelda laiemalt Sahelist ning sellest, mida meil on vaja teha selleks, et toetada Malit, Mauretaaniat, Nigerit ja üldse Magrebi riike, Äh, hoolitseda selle eest, et meil on olemas lähenemine, mis iga, iga, iga riigi eripäraga arvestab, aga on samas, samas on meil regioonil väga üldine strateegiline lähenemine, et me saaksime aidata neil lahendada majandusküsimusi, juriid-, julgeolekuküsimusi, samuti äh, probleeme narkokaubandusega, inimkaubandusega, kõiki neid probleeme, mis seda regiooni mõjutavad ning äh, Aafrika sarve osaga äh, tuleb meil ka tegeldada ja me ei keskendu mitte üksnes piraatide vastasele võitlusele, kuigi see on ka oluline, aga vaatame ka, kuidas me saaksime Somaaliat majanduslikult toetada. Äh, ma olen möödunud aastal seda piirkonda kaks korda külastanud ja olen püüdnud just töötada selle nimel, et meil oleks üldine lähenemine sellele regioonile ma ütlen väga tihti, et Euroopa Liit on, kavatseb Aafrikat aidata pikaajaliselt. meie eesmärk on luua seal tõeline demokraatia, toetada muutuvaid, arenevaid riike, arendada tõhusalt kodanikeühiskonda, nende riikide poliitikat ja majandust, nii et, et nendel riikidel oleksid tõesti pikaajalised demokraatlikud institutsioonid, pikaajaline majanduslik heaolu ning meil on vaja välisteenistust, mis suudaks neid eesmärke saavutada. areng ja julgeolek käivad käsikäes, me peame looma usaldust ja institutsioone. Äh, me loome demokraatiat äh, kiljuhaaval, selline töö võib-olla ei ole väga äh, glamuurne, aga see on vajalik. samas me peame tegutsema kiiresti, paindlikult ja loominguliselt, kui selleks on vajadust, nagu näiteks praegu kui, kui te tahate öelda, et me oleme justkui nagu suur tanker, Euroopa Liit ja tema teenused, aga meil on ka vaja kiirpaate, mis suudaksid siis manööverdada äh, raske, äh, rasketes oludes, et me saaksime maapealseid jõude toetada. ning äh, välisteenistusel on siin väga oluline roll mängida, praegu seda teenistust veel rajatakse, teenistus on oma arengu alguses samuti peame mõtlema poliitiliselt, äh, kuidas me suudaksime tegelikkuses paremini toimida. samuti tuleks silmas pidada seda, et äh, kõik, mis me teeme, äh, on tehtud koos meie partneritega ning seetõttu tuleb pühendada palju aega ja energiat nendele suhetele partneritega. näiteks ÜRO peasekretäriga, ma olen temaga korduvalt kohtunud, me kõneleme temaga regulaarselt. USA on samuti oluline partner, Hillary Clinton ja tema meeskond, nendega me ka vestleme väga sage, sageli Araabia liiga peasekretär Amma Musa, temaga ma kõnelen jällegi täna pärastlõunal. Äh, Aafrika Liidu esindajatega olen ma pidevalt kontaktis, samuti NATO peasekretäri Rasmusseniga, samuti Venemaaga Venemaaga on meil ka põhjalik dialoog, samuti Hiinaga. me äh, Hiina abil näiteks ähm, üritame kaasata ka teisi riike olukorra arengute toetamiseks paljudes Aafrika riikides. ja loomulikult on meil olulised suhted ka Türgiga. Türgi on äh, võib-olla meie jaoks üks tähtsamaid strateegilisi äh, partnereid, me oleme regulaarses, ma olen regulaarses dialoogis Türgi pea, välisministriga samuti on olulised Human Rights Watch, Amnesty International ja mitmed muud rahvusvahelised organisatsioonid, mis arengutegevusega on seotud nüüd ärivallas näiteks ähm, kõneldes energiafirmadega, kes on väga mures sellega, mis toimub praegu Jaapanis seoses tuumaenergiaga, samuti Liibüa sündmustega, nafta probleemidega. me peame olema kõigiga kontaktis ning me peame üritama siis edendada seda väga keerulist tegevuskava, mis meil on. nüüd aga tuleksin siis naabruspoliitika juurde ja alustaksin Liibüast. loomulikult Julgeolekunõukogu resolutsioon äh, oli äärmiselt olulise tähtsusega. me Euroopas olime Äh, kindlad, et selleks, et mida teha, on vaja õiguslikku alust, on vaja regioonipoolset toetust, eriti Araabia liiga toetust ning arvestada tuleb ka rahva vajadustega. ja see resolutsioon täitis kõik need kolm tingimust ja tege-, oli vaja tegutseda. Euroopa Liidu roll ja seda rolli me arutasime ka eile välisministrite kohtumisel ja olime üksmeelel, et meie toetus on, me humanitaarotstarbeline. Need Euroopa Liidu kodanikud, kes on tulnud Euro-, Liibüast nelisada nelikümmend, toodi neid sealt ära sõjaväeabiga. Need inimesed, kes on piiril lõksudesse jäänud, kakskümmend tuhat inimest, peamiselt egiptlased, Bangladeshi kodanikud on läbi, tänu Euroopa Liidu abile koju saanud. meil on Äh, endiselt piiridel inimesed, kes äh, tegutsevad siis Liibüast põgenevate inimeste toetamisega ning ma olen saatnud nii Benghazisse kui ka Tripolisse missiooni, et nad kõneleksid inimestega, et meil oleksid kontaktid sealsete inimestega, eriti inimestega Benghazis, et me saaksime aru, milline on olukord ning äh, et me saaksime teada, kuidas on lood näiteks toiduga, veega, ravimitega me oleme rääkinud organisatsiooni Metsans Sans Frontier ning äh, me äh, valmistume siis juba ette konflikti järgseks Liibüaks. jälle tuleksin siin tagasi Euroopa Liidu rolli juurde, mina usun kirglikult, et meie roll on aidata riikidel luua oma tulevikku niimoodi, et neid äh, projekte juhivad nende riikide inimesed ise ja nüüd Egiptus ja Tuneesia. Egiptuses olen käinud kaks korda sellest ajast saadik, kui Mubarak võimult lahkus. muide, meie olime esimesed, kes tervitas tema ametist lahkumist. ma tean, et president Buzek ja teised, kes on Egiptuses käinud, on kuulnud samuti seda, seda sõnumit, mida Egiptuse, egiptlased ütlevad. see on meie maa, see on meie revolutsioon noored inimesed, kellega ma kohtusin nii Tariri väljakul kui ka mujal, on äh, tulevased liidrid ja nad ütlevad, et meie tahame seitsme tuhande aasta jooksul ise lõpuks ometi enda riigile juhi valida. ning äh, me peame mõistma nende äh, muutuste tähtsust, egiptlased vajavad abi. Äh, Egiptuse planeerimisminister, tohutu energiaga daam, näiteks tegeleb praegu programmiga, kuidas ehitada miljon uut maja egiptlastele. Neid maju on väga hädasti vaja, eriti väljaspool Kairot ja äh, see daam soovib siis välja töötada programmiga selleks, kuidas inimesi koolitada, kuidas toetada ettevõtteid niimoodi, et inimesed tõesti saaksid muutustest kasu ning et nad tõesti näeksid, et midagi ka sünnib, et need majad tõesti ehitatakse. mina tahan teda tema töös aidata. ma tahan, et Euroopa Investeerimispank ja teised organid eraldaksid vahendeid. kõik need riigid, kes on meiega ühendust võtnud, eh, palunud, küsinud, kuidas me saame aidata, me peame kõigi nendepoolset abi koordineerima Egiptuse rahva toetamiseks. Tuneesias eh, on samuti vaja toetust ning eh, Aafrika Liidu esindajad on parajasti Tuneesias, ma kõnelesin nendega, nad ütlesid, et inimesed seal on väga optimistlikud. me saame teha väga palju, meil on Tuneesia jaoks juba olemas äh, Äh, suur, suur programm, aga me peame nendega veelgi tihedamalt suhtlema, et nad, nad ei teaks, et me, me saame, me toetame neid rahaga mitte ainult praegu, vaid me toetame neid ka pikaajaliselt. meil tuleb seda teha, me peame olema otsusekindlad. me peame soovima, et need muutused oleksid edukad ning eraldama ka vahendeid tõesti selleks, et need muutused oleksid edukad. ning seetõttu komisjon oma ühises teatises, mille te koostasime mina ja president Barroso, äh, väljendasime ka selliseid seisukohti. me ütlesime, et on, meil on kolm eesmärki, kõigepealt raha ja vahendid see, et me suudaksime tõesti inimestele pakkuda toetust läbi oma programmide, et me suudaksime ka oma programme ümber kujundada, nii et, et need oleksid tõesti paindlikud ja arvestaksid inimeste vajadustega. ja samuti, et me suudaksime kaasata muid ressursse, kas siis finantsinstitutsioonidelt ma siin mainisin, investeerimispanka, Maailmapanka ja teisi, aga ka liikmesriike. teiseks, juurdepääs turule Äh, kaubandustõkete kõrvaldamine, maaelu, maapiirkondade arendamine, hoolitsemine selle eest, et inimestel oleks tõesti äh, tänu meie abile võimalus oma majandust arendada ning kolmandaks mobiilsus, eriti pidades silmas noori neid äh, üliõpilasi, kes saaksid kasu mobiilsusest ning samuti ettevõtjatele ja ärimeestele olukorra parandamine aga kõik need eesmärgid tuleb ka ellu rakendada, see tähendab, et me peame hoolitsema selle eest, et meil on olemas rahvusvaheline koordineerimine, see on äärmiselt oluline. seetõttu Euroopa Liidul on väga oluline äh, roll just koordinaatorina nende riikide vahel, kes soovivad aidata Türgist Austraaliani, Hiinast Venemaani, et me saaksime kõik siis vaadata, mida kõik need riigid saaksid ühiselt teha. niisiis, härra esimees, me peame hoolitsema selle eest, et me loome õige süsteemi, mis tuleb kõigi nende ülesannetega toime, et me kasutame vahendeid korralikult ja tõhusalt, et me tõesti oleme inimestega kontaktis, et me hoolitseme selle eest, et see on nende revolutsioon ja nende riik, aga meie toetus, mis neid abistab. me peame looma neid rahvusvahelisi partnerlusi, et nad saaksid olla nii tugevad kui võimalik ning me peame hoolitsema ka selle eest, et äh, meil äh, tõesti õnnestuks luua selline äh, süviti minev demokraatia, majandusareng, et inimesed tõesti tunneksid, et neil on meiega pikaajaline partnerlus ja et neil on pikaajaline julgeolek. ja me peame kasu, tuginema just oma tugevatele külgedele selles töös, aitäh! suur tänu! suur tänu, proua Ashton! aitäh selle sissejuhatuse eest. Te tõite siin esile eh, mõned eh, teemad, mida te käsitlesite ka eh, New York Timesis, te rääkisite mobiilsusest, te rääkisite rahalistest ressurssidest ja ma küsiksin teie käest infot esimese punkti kohta, just nimelt rahalised ressursid nendes maades, millele te viitasite neli miljardit eurot, see on tohutu suur raha. E, tegemist on e, kiireloomulise abiga, me räägime siin infrastruktuurist, me räägime kutseharidusest. tegelikult e, praegusel ajal on raske saada kokku suuri rahasummasid, sellepärast et ajad on keerulised ning eh, tegelikult veelgi raskem on kasutada seda raha hästi, õigesti. ja minu küsimus on siis järgmine. kas me oleme suutnud välja tuua usaldusväärsed partnerid, oleme me nad leidnud et tõepoolest oleks võimalik saavutada seda, mida me loodame, et tõepoolest oleks võimalik luua struktuuri sügava demokraatia jaoks. ja nüüd härra Salafranca, sõna teil. suur tänu ja tere tulemast, kõrge esindaja. tahaksime teid tänada selle eest, et te nii kiiresti tulite siia pärast eilset välisministrite tippkohtumist. ma arvan, et ei oleks õiglane teid uuesti kriitikaga vastu võtta kriis eh, Vahemere lõunakaldal eh, näitab meile kätte Lissaboni leppe kitsaskohad. Eh, kuid Euroopa diplomaatia tegutseb hästi. me teeme tihedat koostööd härra Bimuni ja teistega. Teie esitasite omapoolse väga ambitsioonika ehm, arvamuse Euroopa äh, välispoliitika kohta lähiperspektiivis ja pikemas perspektiivis ning äh, Euroopa Liit toetas mm, ÜRO resolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend. Te tegite seda, mida palus Euroopa Parlament, ehk siis äh, palusid, et lennukeelutsooni laiendatakse ning teete ühtlasi tihedat koostööd Eh, Araabia liigaga. ma arvan, et peame heameelt tundma ka selle üle, et lõpuks ometi ei olnud Ameerika Ühendriigid need, vaid kaks Euroopa Liidu liikmesriigi ehk siis Suurbritannia ja Prantsusmaa ning peale selle veel ka Liibanon, kes eh, eh, toetasid resolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend kolm ÜRO Julgeolekunõukogus Need oleks siis äh, mõned kommentaarid, kui samas need äh, samad kommentaarid tekitavad ka küsimusi. esiteks, me ei suutnud tagada seda, et Euroopa äh, Liidu liikmesriigid oleks hääletanud Julgeolekunõukogus ühtemoodi ning seesama poleemika kehtib NATO-s. mida saaksime teha selleks, et me paremini tegu-, paremini koordineeritult tegutseks? teiseks, ma lugesin äh, välisministrite eh, tippkohtumise kokkuvõtteid, kus eh, te eh, ütlete, et Euroopa Liit teeb kõik selleks, et ühendaks, et resolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend kolm rakendada, kuid samas me ei saa ju seda teha, meil pole võimelised seda tegema, seda saavad teha ainult liikmesriigid. mida teha selleks, et parandada meie otsuselangetusmehhanisme ning kiirendada neid? kolmandaks, proua Ashton Eh, mõned kolleegid eh, külastasid eh, Egiptust, kus toimus referendum, mille käigus põhiseadust muudeti, ma lugesin teie deklaratsiooni selle kohta ning ma sooviksin teie käest küsida teie poliitilist hinnangut selle kohta et, et seitsekümmend seitse protsenti referendumil osanutest toetas islami vendade, moslemi vendade ettepanekuid Eh, ja olid härra Paradei ja Musa eh, ettepanekute vastu ning lõpetuseks sooviksin teile öelda seda, et Euroopa Parlament on alati olnud kriitiline mõningate seisukohtadega, eh, mis on välja öeldud Prantsusmaa poolt eriti ning äh, ma sooviksin praegu avaldada tänu selle eest, et äh, olete üle, et Prantsusmaa on näidanud üles sellist julgust, meelekindlust ja äh, sihikindlat täitu-, äh, käitumist ning äh, samuti on mul hea meel, et nad saatsid oma välisministri ÜRO Julgeolekunõukogusse, nad kutsusid kokku tippkohtumise ja seda Eh, tund aega pärast seda, kui Julgeolekunõukogu oma otsuse lang-, eh, langetas, nii et seekord me ei soovi kritiseerida, vaid me sooviksime tänada Prantsusmaad selle eest, et nad olid olukorra kõrgusel, aitäh! lugupeetud kolleegid, ma tahaksin teile meelde tuletada, väga kahju, et ma pean seda teile meelde tuletama, et eh, meil on aega ainult kella viieni ja ma tõepoolest paluksin, et te peaksite kinni oma kõneajast. koordinaatorite jaoks on kõneaega kolm minutit, me lihtsalt ei saa enam kedagi kõnelejate nimekirja lülitada härra Vigeni, eh, mul on väga hea meel, et ma saan võtta sõna eh, pärast härra Salafrankat meil on väga hea meel, proua Ashton, et viimastel nädalatel teie eh, kohtusite ka mm, ahveti liikmetega, et te eh, käisite, et te käite parlamendis, me tõepoolest saaksime teid niimoodi aidata, töötamaks välja strateegiat. aga nüüd mõned küsimused kõige pakilisemate küsimuste kohta, kõigepealt, mis puudutab Liibüat viimastel nädalatel rääkisite teie eh, uuest partnerlusest eh, demokraatia vaimus. kuidas saaks eh, Euroopa Liit kaitsta inimesi Gaddafi vastu ja tema jõudude vastu. Teie ütlesite, et teie olete valmis rakendama resolutsiooni üheksateist seitsekümmend kolm ja kas te võiksite Eh, siis eh, selgitada meile, eh, mis vahendeid kasutatakse selleks ja teiseks, kas praegusel hetkel toimub arutelu selleks, kuidas vältida mineviku vigu, kuidas on, millised on järgmised sammud pärast sõjategevust? kui nüüd Gaddafi on võimult kõrvaldatud, mis siis saab? Araabia liiga Eh, peasekretär tõi välja kolm põhimõtet, et eh, mitte mingisugust sõjavägede sisseviimist ei tohi olla, tuleb kaitsta tsiviilelanikkonna ja Serbiat ja, ja Liibüat jagada ei tohi. kas need on aluseks meie strateegia jaoks pärast seda, kui sõjategevus on lõppenud ning lõpuks, kas te võiksite eh, rääkida meile milline on eh, otsene eh, rahaline toetus eh, ja just nimelt rahaline toetus Egiptusele, sellepärast et Liibüa olukord mõjutab väga tõgev, tugevalt Egiptust, sest et väga palju on põgenikke. kas on mingisugust võimalust aidata Egiptust? aitäh! suur tänu! Eh, suur tänu, härra Vigenin. Eh, tõesti, teie eeskuju on märk, järgimist väärne. Eh, proua Niits, lugupeetud kõrge esindaja, teie ütlesite, Eh, et teie ei ole käinud siin oktoobrikuusest alates, igatahes minul on selline eh, tunne, et ikkagi me oleme sagedamini kohut-, eh, kohtunud, see tähendab, et, et meid on hästi esindatud, kuigi me tahaksime teid näha sagedamini. aitäh selle sissejuhatuse eest Eh, see tegelikult näitab, et me oleme valmis seisma silmitsi ükstaskõik millega, ükstaskõik kus kohas eh, maailmas, et teil on nagu olemas eh, jõud vastu seista nendele asjadele. aga nüüd mõned konkreetsed küsimused. mind ületas see, üllatas see, et kui te rääkisite Liibüast, siis te rõhutasite põhiliselt seda, et vaja on humanitaarabi, humanitaartoetust aga nii nagu eelkõnelejad siin on öelnud, te jäi, olite täiesti vaid nende poliitiliste faktorite osas või nende poliitiliste eesmärkide osas, mida tahetakse eh, saavutada. loomulikult ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid eh,, seda küll, aga siiski me peame mõtlema ka eh, poliitilistele eesmärkidele. Teie ütlesite, et Türgi on ilmselt üks kõige olulisemaid Euroopa Liidu strateegilisi partnereid. ma olen teiega põhimõtteliselt nõus. aga tegelikult oli ju väga veider, et eh, Türgit ei olnud Pariisi kohtumisel ja ma tahaksin äh, Eh, teada, kas te tahate seda olukorda kommenteerida, võib-olla teil on eh, mingisugused eh, isiklikud muljed selles osas. ja lõpuks paar sõna Iisraeli ja Palestiina konfliktist. ja seal ka kell tiksub väga kõvasti inimesed eh, ütlesid, et eh, septembril, septembris, kui on uus ÜRO eh, Peaassamblee kohtumine, et siis oleks see üks väga oluline teema. ma ootaksin vastuseid nendele küsimustele, aitäh. suur tänu. proua Brandner. suur tänu. tere tulemast meie komitee Eh, kohtumisele kõigepealt Liibüast. Eh, valitsused eh, peavad siin läbirääkimisi ja mitte kõik ei ole üht meelt. tegelikult mulle tundub, et praegusel hetkel Eh, ei saa me teid küll mitte milleski süüdistada, et teie oleksite nagu midagi tegemist, tegemata jätnud. Eh, Prantsusmaa, Saksamaa ja eh, Ühendkuningriik on tegutsenud tihedalt käsikäes. aga Euroopa Liit oleks võinud võib-olla võtta vastu oma positsiooni, aga nüüd räägiksime nendest maadest, kus revolutsioon on toimunud. minu arvates puudub analüüs eh, nende maade osas. Äh, kuidas on näiteks, meil ei ole mõne riigiga eh, erilisi suhteid, näiteks kuidas eh, on olukord Süüriaga, kas me peaksime läbirääkimisi Süüriaga edasi lükkama? või peaksime need hoopis peatama? milline on teie hinnang sellele tööle, mida me teeme Maroko suunas, üldse Lääne-Saharas, kuidas eh, asjad seal arenevad? mina tahaksin, et teie oleksite proaktiivsem oma lähenemises, mitte et eh, teie nagu eh, tulete sündmuste sabas. minule meeldiks, kui te oleksite laine ees ja tegelikult eh, me peaksime olema väga ettevaatlikud selle mandaadi suhtes. Eh, tegelikult eh, seal järgitakse niisugusi poliitikat, mis ei, mis ei ole vastavuses sotsiaalse rahu, rahuga. nüüd me peaksime olema ettevaatlik selle suhtes, mida me ekspordime ja siis eh, relvad, me peaksime vaatama, et relvi ei viidaks nendesse maadesse, kus on praegu väga kuum. Eh, milline on eh, teie poliitika selles suhtes ja milline peaks olema läbipaistvus rahvusvaheliste initsiatiivide puhul, kuskohast tuleb raha ja mis selle rahaga tehakse? aitäh. ja nüüd ma annan sõna härra Tännakile. aitäh esimees, nädal on poliitikas praegu tõesti väga pikk aeg ja Euroopa Liidu jaoks äh, ja välispo-, välispoliitika ühtsuse jaoks ei ole ajad just kõige paremad olnud. Äh, näiteks äh, meil on olnud probleeme Türgiga ja lennukeelutsooni kehtestamisega ja selle jõustamisega. mul on väga hea meel kuulda, et teie meeskond on ületunde teinud selle kriisi ajal. jah, ma olen teile selle eest tänulik, aga nüüd me peame siis äh, Äh, Vahemere lõunapoolset piirkonda stabiliseerima, te räägite, et on vaja rohkem demokraatiat, inimõiguste austamist. minu äh, fraktsioon kindlasti toetab seda algatust, aga ma tahaksin ka öelda näiteks, et Liibüa küsimuses vaatamata sellele, et see Julgeolekunõukogu resoluun seda otseselt ei, äh, selleks otseselt luba ei anna, me peame siiski lootma, et Gaddafi võimult kukutatakse, sest muidu sellel riigil erilisi väljavaateid ei ole Tuneesia osas äh, mulle andis julgust see, kui ma kuulsin äh, paar nädalat tagasi, et äh, ei registreeritud valimisteks kaks islamistlikku parteid, kuna nende seisukohad olid diskrimineerivad, eriti naiste ja teiste vähemuste suhtes. see on minu arvates väga õige seisukoht. me tõesti peame toetama Tuneesiat ja nende katseid säilitada ilmalikku demokraatiat, aga mulle teeb mure, muret Egiptus, vaatamata revolutsioonile äh, äh, usuvähemusi, eriti kopte ja kristlasi, ikkagi kiusatakse taga ja ma paluksin, et te tõstataksite selle teema oma järgmisel reisil Kairosse. samuti teeb mulle muret äh, Äh, rahumeelsete meeleavaldajate tulistamine Bahreinis, Süürias ja Jeemenis. Euroopa Liit selleks, et meid ei süüdistataks topeltstandardites, peaks äh, hukka mõistma igasugused äh, vägivallateod, ükskõik kus need ka aset ei leiaks. ja ärgem unustagem ka oma idapoolseid naabreid kõrge esindaja Äh, ma tahaksin, et te peaksite kinni oma lubadusest külastada meie strateegilist partnerit Ukrainat, et te tõesti lähetakse Kiievisse, sest seal on praegu oht, et see riik triigi, triivib geopoliitiliselt meie suunalt ära ja üldse idaga seoses tahaksin tõstatada Venemaa küsimuse ja Putini kommentaarid lennukeeli, lennukeelutsooni kohta, mida ta võrdles justkui ristisõjaga mul on väga hea meel, et me, president Medvedev esimene kord näitas Putinile koha kätte aitäh! kolleeg Meier de la Gue. Kuue eh, nimel härra Meier. suur tänu. proua Ashton, te teate, et minu fraktsioonist enamus on absoluutselt äh, välissekkumise vastu Liibüa konflikti lahendamises. me jagame neid muresid, mis Venemaa, Hiina, India ja Saksamaa sundisid erapooletuks jääma selle resolutsiooni juures, sest meie meelest eh, inimõigusi ei saa eh, sõjaliselt peale suunida. Eh, kolmkümmend kaks konflikti on täpselt samasugused nagu Liibüas, nagu kogu maailmas ja kellelgi tuleb vähe hullumeelne mõte seal sõjaliselt sekkuda aga samas me ei, peale selle me ei saa aru, mida see eh, konflikt soovib lahendada. Öeldakse, mõned ütlevad, et soovid, soovitakse Gaddafist lahti saada, teised jälle väidavad, et mitte mingil juhul. Öeldakse, et kõik, ühed ütlevad, et eh, selles osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, teised ütlevad, ei ole, NATO ei suuda samuti kokku leppida selles, kas NATO eh, juhib seda konflikti või mitte ning jäetakse kindlalt kõrvale okupatsioon või maavägede saatmine ja samas äh, pommitatakse. ja nüüd, mis siis edasi? mina arvan täiesti ausalt, et Ban Ki-moon peaks enda jaoks asjad selgeks tegema ja kohe ta peaks nõudma kohe eest vaherahu ja viima osapooled läbirääkimiste laua taha. see on ainus võimalus. ka mina härra Salafrankaga, tema kaaslastega käisin Egiptuses. me ei tea, kas te kujutate ette, millist rolli mängis Euroopa Aafrikast möödunud, ei ole möödunud sajandil. Aafrikas eh, on selline tunne, Aafrikas ollakse väga selle vastu, et Euroopa riigid ähm, osaleks äh, missioonidel Aafrikas, ka Araabia liiga nõuab, et see äh, äh, operatsioon peatatakse, see läheb kaugemale kui Gaddafi, ähm, Gaddafi lennuväe ja infoüksuste hävitamine, nii et meie leiame, et see äh, rünnak tuleks peatada. me peame nõudma kontrollitava vaherahu sõlmimast ja äh, me peaksime lahendamise, konflikti lahendamise andma kõige kõrgemale äh, esindajale, nagu seda ütles ka Lula da Silva, kes ütles, et ta võib ise koha peale sõita, et kontrollida, kas, kas vaherahu sõlmitakse härra Gaddafi ei ole minu meelest muidugi mingisugust eh, eh, loomulikult minu meelest mingisugust eh, head tahet väidet on samas olnud Berlusconi ja Sarkozy, Sarkozy ja paljude teiste juhtide hea sõber ja kuidas on võimalik, et siis sellest vaen-, sõprusest jääbki vaen, aitäh! ja lõpetuseks saab koordinaatori viimasena sõna Velder. Dank u wel, meneer de voorzitter. suur tänu. Barnes Ashton, hiljaaegu käisin ma parlamendi delegatsiooniga koosseisus Egiptuses, kus teie ka olete hiljaaegu käinud. meie teame, et on sadu tuhandeid egiptlasi kes sisuliselt magavad paadi all. Nad on leidnud endale koha igal pool, kaasa arvatud ka surnuaedades, nii et, et tõepoolest nende raskused on kohutavad. ja need raskused jätkuvad ka edaspidi. ma olen rääkinud selle regiooni diplomaatidega ja nemad on rääkinud vajadustest, toiduvajadustest ja nad räägivad juba praegusel hetkel humanitaar- ja toidukatastroofist. aga kuidas siis me sekkume? kuidas see kõik eh, lõimub eh, demokraatia ehitamisega? me teame, et on olemas sõjanõukogu. kas nemad kavatsevad anda üle võimu eh, sõjaväelaste käest tsiviilvõimude kätte pärast seda, kui on toimunud valimised kuidas on võimalik säilitada seda majandusimpeeriumit ja mõnikord on tegelikult eh, väga eh, raske näha, kuidas nemad ehitavad üles seda ühiskonda. suur aitäh ja nüüd annan sõna proua Ashtonile, et ta saaks vastata. kolleegid, ma paluksin, et te esitaksite oma küsimused lühemalt, nüüdsest äh, saavad küsimusi esitajad ainult poolteist minutit aega, sest muidu kõigil ei ole võimalik äh, küsimust üldse esitada. nii et, et esitage ainult äh, paar küsimust, nii et, et kõigil kolleegidel tõesti oleks võimalik sõna saada, see on lihtsalt õigluse küsimus ja palun, parunes Ashton. niisiis esimees, ma püüan teha lühidalt ja vastata korraga nii paljudele küsimustele kui võim-, võimalik. Teie esitasite küsimuse äh, rahaliste vahendite kohta, mis meil on. Äh, et kui, kas me kasutame neid hästi ja kust me seda raha saame meil on äh, vahendid, mis meil on äh, komisjonis ja mis meil on ka välisteenistuses ja me püüame neid ühendada ja vaatame, kuidas me saame seda raha niimoodi kasutada, et see kasutus oleks tõesti paindlik ja et me tõesti arvestasime sellega, mida parlament juba varem on öelnud, et see raha tõesti leiaks hea kasutuse. samuti püüame leida äh, siis selliseid valdkondi, kus raha ei ole piisavalt kasutatud ja kust me saame siis vahendeid mujale suunata. samuti püüame leida siis selliseid institutsioone, kes saavad meid rahaliselt toetada, nagu näiteks Euroopa Investeerimispank äh, on sellesse piirkonda tegelikult äh, investeerinud miljoneid, näiteks Egiptusesse on investeeritud tohutuid summasid ning ma usun, et vaatamata sellele, mida proua Brandner ütles selle panga mandaadi kohta, et kui asju õigesti korraldada, siis on võimalik saada täiendavaid vahendeid ja need ei, neid ei tule ära võtta meie idapartneritelt. ning eh, loomulikult Maailmapank on meiega samuti, on meid samuti aidanud, nii et, et me kasutame siis nii oma ressursse kui ka äh, liikmesriigide omi. härra Salafranca, aitäh märkuste eest, jah, me üritame naabruspoliitikat ümber struktureerida selleks, et see oleks tõhusam, et see suudaks paremini reageerida toimuvale ning me oleme selles valdkonnas väga palju juba ära teinud, aga loomulikult veel väga palju on vaja ära teha ja kõik soovitused ja kommentaarid selles suunas on teretulnud Äh, liikmesriikide tegevus Julgeolekunõukogus ja nende tegevuse koordineerimine. koordineerimine ei ole tegelikult probleem, probleem on see, et inimestel on teist, erinevad seisukohad ning reaalsus on see, et meil on kakskümmend seitse suveräänset liikmesriiki, kes usuvad kirglikult äh, oma õigusesse otsustada, mida nad teevad näiteks kaitseküsimustes ja paratamatult nad asuvad erinevatele seisukohtadele. julgeolekunõukogu puhul oli minu meelest oluline see, et äh, keegi ei hääletanud selle Liibüa resolutsiooni vastu ning ka välisministrite nõukogus eile me saavutasime üksmeele selles osas, kuidas Euroopa Liit saaks kõige paremini toetada äh, siis seda piirkonda, humanitaarabi, äh, tsiviilabi, äh, minu arvates see on see punkt, kuhu me oleme jõudnud, võib-olla see ei ole see punkt, kus me tahaksime olla, aga praegu see, see, selles punktis me oleme ja minu roll on see, et me tõesti leiame selle äh, üksmeele. Egiptuse referendum, ka mina vaatasin neid põhiseaduse parandusi. nelikümmend üks, nelikümmend kaks protsenti inimesi osales äh, referendumil ja neid muudatusi toetati suure häälteenamusega. me peame usaldama Egiptuse rahvast, me peame usaldama nende referendumi äh, tulemusi ma rääkisin nii äh, El Paradei kui ka Mushaga ja nad mõlemad kandideerivad presidendivalimistel, nii palju kui mina aru saan. nii et, et äh, on väga hea, kui äh, asjad arenevad edasi, aga demokraatia niimoodi toimibki, et asjad pannakse hääletusele ja inimesed siis teevad oma valiku. Egiptuses on väga palju teha institutsioonide ja erakondade ülesehitamiseks ning üks arutelu, mis minu jaoks Egiptuses väga oluline oli, oli see, kui palju poliitilises protsessis kaasatuid soovisid aega selleks, et protsesse ette valmistada. siin parlamendis on väga palju äh, inimesi, kes teavad, kui oluline on anda erakondadele aega arenguks. ja ka egiptlased äh, mõistavad seda. nii et, et et see on tõesti üks väga oluline aspekt tulevikku silmas pidades. härra Vigenin äh, kui äh, te küsisite, milliseid meetmeid me kavatseme rakendada äh, Gaddafi vastu ning milline on Euroopa Liidu roll. ma arvan, et et äh, need kolm tingimust, mis me paika panime, lõid tausta igasugusteks tegevusteks ja nendeks tegevusteks, mis praegu ka aset leiavad, need tuginevad just nimelt sellele kolmele punktile. ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon on siis meie jaoks äärmiselt oluline ja meie hoolitseme selle eest, et me toetame tsiviilelanikkonda. toon mõned näited. Gaddafi väed on täna keskendunud linnale, mis asub viiekümne kilomeetri kaugusel Benghazist, kust äh, läheb vesi Benghazi varustamiseks. ja meie ülesanne on hoolitseda, et Benghazi varustus veega jätkub. nagu ma kolleegidele ütlesin, meil on inimesed kohapeal, kes äh, uurivad, kuidas on seal olukord toiduga, veega ning äh, me saame teada ka, keda on vaja evakueerida. niisiis ma arvan, et et neljapäevaks me koostame välja ka üksikasjaliku plaani, kuidas me saame konkreetsemalt inimesi aidata ja me koordineerime oma tegevust ka NATO-ga. NATO-s just lõppes selleteemaline kohtumine ja, ja nende plaanid on siis äh, juba natuke edasi arenenud ja ma täna vestlen NATO esindajatega jällegi. mis puudutab härra Mussat, siis temaga me oleme ka väga tugevas dialoogis, ma kõnelesin temaga just enne tänasele istungile tulekut tema suund on väga selge. kui vaadata julgeolekuresolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend kolm, siis kogu see resolutsioon on oluline. neljapäeval tuleb kokku Julgeolekunõukogu, et vaadata, kuidas siis artiklit üks rakendada ning eh, egiptlast, need miljon egiptlast, kes nüüd Liibüast enam sissetulekud ei saa, mida koju saata, jah, see on tõsine probleem. me väga paljud inimesed on kannatanud Egiptuses sellepärast, et turismisektor äh, on saanud kannatada läbi nende hiljutiste sündmuste ja me püüame siis läbi finantsinstitutsioonide tõesti egiptlasi toetada, aga egiptlased ise peavad ka meile ütlema, kuidas nad, mida nad meilt ootavad. proua Neits humanitaartoetus Liibüas, jah, ma olen sellega nõus, see on vajalik, aga poliitilised eesmärgid, ma arvan, et ma ütlesin need väga selgelt välja, ma tahan, et Liibüa rahvas saaks ise määrata oma tulevikku, elada demokraatlikus riigis, omada julgeolekut, et nende inimõigusi austatakse ja teha seda, mida me oleme kuulnud siis nende esindajatelt, et nad soovivad demokraatlikku äh, tulevikku, kus nad ise valivad oma juhi eh, ja et neil on samasugused õigused nagu Euroopaski, need on universaalsed väärtused ja ma tahan, et need ka Liibüas jalule seataks. ja ja, ja selline poliitiline protsess peakski olema meie lõppeesmärk. ka Türgiga meil on äh, kontaktid, ma tean, et president Obama on samuti Türgi poolega kontaktis olnud, mina äh, kõnelen ka regulaarselt Türgi välisministriga ja meie jaoks see on väga oluline, sest Türgi on tõesti väga oluline partner. näiteks kui me Iraaniga kõnelusi peame, siis me tugineme ka väga palju türklastele ning äh, Lähis-Ida rahuprotsessi kohta võin rääkida väga pikalt, aga teeksin siiski lühidalt. tõesti, me peame selles protsessis praegu, praegu edasi minema, ma ütlesin seda nii palestiinlastele kui ka iisraellastele. nüüd on see aeg, kus rahuprotsess peab edasi arenema, äh, arvestades kõike, mis toimub naabruses, äh, tõesti tuleb leida lahendus ma loodan, et edusammud tulevad, peatselt äh, toimub kvart-, kvarteti kohtumine ja ma tahan, et kvartett võtaks väga tugeva seisukoha ja ka mina ootan nagu teiegi septembrit. proua Brandner, te rääkisite tulevastest plaanidest ja Süüriast. Äh, ma võin mainida Süüriat, Bahreini, Marokot, Lääne-Saharat ja ja, ja ma tean, et ka kalandusvolinik tegeleb selle küsimusega, mis Marokos toimub ja ma, Marokos asjad ilmselt arenevad äh, edasi, nüüd Bahreinist äh, tuli minu esindaja eile just tagasi ning äh, seal üritatakse rahu säilitada ning siis pidada seda dialoogi, mida kroonprints alustas. Süüria, süürlased on samuti hakanud toimuvatele muutustele reageerima nii et, et äh, me tõesti peame vaatama, milline on meie poliitika äh, nende riikide suunas praegu, äh, praegu ja et see tõesti sobib olukorraga. aga ma ei ole nõus sellega, et me oleme maha jäänud kellestki. mõnikord me oleme jah, aga praegu, kus muutused toimuvad niivõrd kiiresti, on tõesti raske nendega sammu pidada. härra Tänok üks asi, millele ma tahtsin, või kaks asja pigem kõigepealt äh, usuline sallimine. jah, ma ütlesin äh, härra Tantavile, et mulle teeb muret äh, usuline vägivald ja sallimatus. tõesti, tuleb hoolitseda selle eest, et kõikide uskude esindajaid kaitstakse ja ma tean, et seda teemat on arutatud ka Euroopa Parlamendi delegatsiooniga, nii et, et seda, selle teema ma olen Egiptuses juba tõstatanud ning Ukraina osas jah, me suhtleme Ukrainaga, ma tõesti lähen sinna peatselt. aga enne ukrainlased peavad üht-teist tegema vabakaubanduslepingu osas, nii et, et ütleme nii, et, et palju on praegu nende vära, väljaku poolel. ja nüüd äh, kui kõnelda ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooni öeldes, tema ütles, et meil on alati vaja poliitilist protsessi. nii, ning tema soovib, et äh, tõesti lõpplahendus oleks poliitiline protsess, nii et, et selles, mida ta ütleb, ei ole mingit vastuolu. ning mina ei usu, et meil oleksid siin mingid topeltstandardid. aga nagu ma ütlesin, meil tuleb langetada otsus, kas suhelda või isoleerida keegi ja meie lähenemine on see, et me siiski suhtleme nende riikidega, kus see vähegi on võimalik. me suhtleme riikidega selleks, et nende riikide rahvast aidata, mõnikord valime isolatsiooni, sest meile tundub, et see on parem, aga siiski lähtepunktiks on see, et suhtlemine on parem ja isolatsioon tuleb valida siis, kui suhtlemine ei toimi. ning härra äh, Pelder, jah, see majutuse küsimus, inimesed, kes elavad tänavatel äh,, jah, kõik need teemad on osaks sellest suurest dialoogist, mida me Egiptusega peame. suur tänu, nüüd me alustame teist raundi. kõigepealt härra Poodi ja siis äh, proua de Kaiser. poolteist minutit kumbalegi. suur tänu teile, lugupeetud kõrge esindaja, Araabia riikides toimuv resoluts-, revolutsioonid eh, sunnivad meid ümber hindama oma naabruspoliitika me loodame eh, selle vahendi abil toetada demokraatiat, inimõigusi, kuid te, te, te, te eh, väga tihti oleme me finantseerinud autoritaarseid režiime. et mitte neid vigu korrata, eh, praegu me vaatame üle oma naabruspoliitikat ja mina tahaksin teile esitada küsimuse, mida me teeme riikidega, kes on äh, meie naabruspoliitika liikmed, kuid kus endiselt valitseb autoritaarne režiim. mida me teeme äh, naaberriigiga, kellega meil on lähedased suhted, kes äh, uputab meeleavaldused verre? loomulikult oleks vaja tihendada suhteid riikidega, kus režiim on muutunud, kuid mida teha eh, teistes riikides? Eh, peaksime äkki üle vaatama kõik assotsieerimislepingud eh, oma lähinaabritega. suur tänu, veel üks näide sellest, kuidas lühidalt teha ja nüüd proua de Kaiser. tänan lugupeetud kõrge esindaja, kõigepealt sooviksin ma teid tänada teie ja teie teenistuse tegevuse eest Araabia riikides toimuvate eh, liikumiste toetamiseks. Eh, samuti saaksime teid tänada eh, teie kirja eest viimase Euroopa-Iisraeli tippkohtumise osas. ma, mul on teile kaks küsimust Te teate, et me toetame teid täiel määral, me soovime teid aidata, et te suudaksite tõestada, et meie eh, välistegevus on tõesti Euroopa, eh, Euroopa poliitika üks alustalasid. kuid eh, sellega seoses on ka mõningaid küsitavusi. nüüd kriis Jaapanis vähemalt väliselt jäi selline mulje, et eh, liikmesriikide vahel oli üsnagi vähe koordineeritud tegutsemist. see puudutas ka info jagamist eh, selle kohta, mida peaks tegema selleks, et meie kodanikke sealt välja saada, kas oleks tarvis eh, joodi tarbida, kuidas klassifitseerida tuumaõnnetust ja nii edasi. millal, kas Euroopa Liit koordineeris oma tegevust, millal kuidas, milline oleks teie meelest äh, äh, õppetund Jaapani kogemustest ning teine mure äh, puudutab Lõuna-Sudaani. ma üritan võimalikult kiiresti öelda, härra esimees, Lõuna-Sudaanis, kus tundub, et üleminek demokraatiale ei lähe nii ludinal, kui me seda oleks tahtnud ning kus kus peale selle eh, põhiseaduse projekti, eh, mis on koostatud, ei näita president üles seda, sellist avatust, nagu meile see meeldiks. Eh, võib-olla peaks me muutma oma lähenemist SPLM-i eeliseks ma tahaksin pöörata teie tähelepanu sellele, mis seal on, toimub ja kuidas toetada liikumisdemokraatia suunas. kolleeg Preda, seguire kolleeg Lambsdorff. Prego rispetto dei tempi. härra Preda ja siis härra Lambsdorff. tänan. Äh, äh, tahaksin äh, rääkida avaldusest kaheksandast märtsist mis puudutab partnerlust meie lõunanaabritega Vahemere ääres. me oleme Euroopa Parlamendis võtnud vastu mitmeid resolutsioone, et ähm, anda mõningatele nende seast äh, eelisolukord. kas te oleksite valmis koostama selge, ähm, selge teekaardi selles äh, küsimuses? ja nüüd kolleeg Lambsdorff, palun. Zunächst sagen, dass ich ja ähm, überrascht bin, dass die Grünen das inzwischen sehr locker sehen ma olen äärmiselt üllatunud, et rohelised on nüüd üsna patsifistlikult meelestatud. aga vaadake, mis juhtus neljapäeval. ja tegelikult me peame tõepoolest parandama koordineerimist. prantslased tunnistasid seda üleminekuvalitsust Benghazis ja ka teised liikmesriigid peavad ennast kokku võtma. eile nõukogus tervitati ühehäälselt e, ÜRO Julgeolekunõukogu e, resolutsiooni ja me peame nüüd vaatama kogu tegevust selle e, resolutsiooni valguses me peame tegutsema vastavalt sellele resolutsioonile ja igal liikmesriigil on seal oma kohustus mul on konkreetsed küsimused. Teie saatsite eh, ühe oma esindaja Benghazisse ja mis on tulemused? nüüd eh, teie järeldused Bahreini osas on tõepoolest eh, hämmastavad. Öeldakse, et valitsusväed ja demonstratsioon, demonstrandid peaksid eh, kaotama eh, ka,, käituma vaoshoitult, aga see mind üllatab, sellepärast et mida saavad siis need vaesed demonstrandid teha? La risposta sul pacifismo alla collega Lunacek dei Verdi. härra Lunacek, kes eh, tahaks vastata sellele kommentaarile patsifismi kohta? ma tahaksin rääkida sellest protsessist, mis on toimunud eh, härra Bimoni ja proua Ashtoni eh, kaudu eh, ja ma tõepoolest tahaksin öelda, et me tunnustame seda tööd, mida nad on teinud Aafrikas ja ka seda meile ja see meid sellest teavitanud. kaks küsimust üks on lühikene küsimus, puudutab Bosnia-Hertsegoviinat. millal te nimetate sinna ametisse uue delegatsiooni juhi, sest viimased kaks aastat pole seal kedagi olnud ja see on äärmiselt oluline, et seal keegi oleks. ja nüüd siis Kosovo-Serbia dialoog, mida teie nimetasite, te eh, ütlesite, et see on protsess ja me tõepoolest loodame, et see on ehm, edukas, sellepärast et esimest korda rohkem kui kolm aastat tagasi, kui ühepoolselt kuulutati välja Eh, sõltumatus eh, istutakse läbirääkimiste laua taha, aga mina käisin eh, seal moodunud nädalal ja mulle tundub, et nagu Serbia tahaks sealt midagi võita, aga mida teie teete selleks, et proua Malmström läheks edasi, et mida teevad liikmesriigid selles osas, et Kosovo inimesed usuksid uuesti oma tulevikku? E kolleeg Atkins, Lady Ashton, ma arvan, et teil on äärmiselt keeruline, teil on võimatu töö tegelikult. Te peate viima ühele meelele liikmesriigid, kes kahtlemata võivad langetada oma otsuseid. E, ja tegelikult tundub, et me oleme juba ennast e, liigagi, no e, oleme asju liigagi laialt ette võtnud. ja tegelikult teie peaksite Eh, koondama oma ressursid just nimelt nendele eh, küsimustele, mis on olulised. Eh, see on just nimelt Lähis-Ida küsimus, eriti see, mis toimub näiteks Gazas need tingimused, milles saavad kokku kvarteti liikmed lühiajal, on küll sellised, et meie kutsuksime üles Euroopa Liitu olema kõige tähtsam mängija, mitte lihtsalt üks mängija selles ansamblis. saadik Panseri, suur tänu, üks kommentaar. E, vaja on tõepoolest ühiselt tegutseda Euroopa Liidus, aga samal ajal on vaja, et keegi juhiks seda asja. ja nüüd resolutsioon eh, üks üheksa seitse kolm mis siis juhtub, kui tegelikult on vaja minna kaugemale, mida Euroopa siis ette võtab? Euroopa Liit, mis sorti Euroopa Liitu on meil vaja? et äh, nende probleemidega tegeleda, kes siis on, äh, kes siis on eesotsas, kes on siis juht? Äh, härra Salafranca juba viitas sellele, ma tean, et härra Sarkozy näitas üles tahtekindlust selleks, et saavutada eesmärke, aga tegelikult on oluline ikkagi kinni pidada mandaadist. aga kes siis peab olema liider? Eh, nüüd eh, vahele no, sekkumise tüüp, sekkumise viis. Eh, Aafrika Liidu hõlmamine on äärmiselt oluline. meie kohalolekut võidakse pidada negatiivseks, nendesse suhtutakse teistmoodi. Need on need küsimused, mida ma tahtsin küsida. ja kuidas te peate siis eh, kontakti kahe eh, teise olulise tegijaga um,? proua Hautala, eh, siin praegu öeldi, et paljudes maades toimuvad dramaatilised sündmused ja tegelikult minule teeb kõige rohkem muret see, mis toimub Süürias. kakskümmend kaks tuhat inimest demonstreerisid möödunud reedel ja nende vastu suunati eh, valitsusväed, nad kasutasid ehm, pisargaasi ja kuidas me siis saame üle sellest, kuidas me eh, teatud maadesse suhtume, näiteks Põhja-Aafrikas? sest tegelikult me ju ei mõtle seda, mida me oleme paberi peale kirja pannud. ja me sisuliselt toetame autoritaarseid režiime. mida saaks eh, mida saaks Euroopa Liit teha, et Süüria ei tallaks jalgade alla inimeste põhilisi õigusi? ja teiseks, mind huvitaks väga, kui te suudaksite mõne sõnaga kirjeldada, kuidas Sitsen saaks aidata eh, teid teie töös, sest et paistab, et eh, see on üks oluline osa teie uuest ehm, välisteenistusest, aga me pole täpselt aru saanud, kuidamoodi see ehm, organ on hõlmatud. nüüd veel kaks sõnavõttu ja siis tulevad vastused. Madlena. Eh, suur tänu. proua Ashton, keda teie, kellele teie helistate, kui kui, eh, tähendab, kui on küsimus, kellele helistada, et teada, mis toimub Euroopa välispoliitikas, siis paistab, et helistatakse David Cameronile või Sarkozyle, mitte teile. see on nüüd täiesti veider lugu. Teie eh, teete kõik, mis teie võimuses, lendate sinna-tänna aga prantslased teevad üht, sakslased teevad teist, britid teevad kolmandat asja ja hollandlased teevad veel neljandat, nii et, et mitte mingisugust ühtset välispoliitikat ei ole. see on kõik jama. ainukene inimene, eh, ainukesed, kes kannatavad, on tegelikult eh, maksumaksjad, sellepärast et eh, näiteks minu kodumaa maksumaksjad maksavad miljoneid selleks, et teie täiesti mõttetu teenistus olemas oleks Jeemen eh, paistab, et seal võtavad ülemvõimu islamistid. seal hakkab juba tekkima põhimõtteliselt Afganistan. kuidas te näete seal olukorda ja tulevikku? kas islamistid eh, võtavad, eh, võtavad Põhja-Ameerika üle? tekivad igal pool fašistlikud islamistlikud eh, režiimid, nad eh, võtavad üle ilmaliku võimu. aga kuidas me saame nendele selgitada, kuidas viia läbi valimisi, kuidas hääletada, kuidas me saaksime lahti nendest fašistlikest islamistlikest režiimidest? Baroness, viimasel täiskogu istungil ütlesite teie, et teie eh, välisteenistus eh, kulutab eh, raha, mis on tunduvalt väiksem kui see, mis on olemas Briti välisteenistusel, aga praegusel hetkel on teil tohutult palju inimesi, kes töötavad. igal pool pannakse kinni Briti saatkondi üle terve maailma tänu nendele viiekümne Eh, neljale mm, saatkonnale, mis Euroopa Liit avab. inimesed peavad minema järjest kaugemale eh, selleks, et saada kusagile viisasid ja siis selle valguses küsin ma teile kah, küsin kahte asja. kas me võiksime saada oma raha tagasi, mis me teie peale oleme kulutanud ja teiseks, kuna eh, teie teenistusel ei ole mitte mingisugust eh, usaldusväärsust, kuna te olete läbi kukkunud kõikidest Põhja-Aafrika riikidest, mis mõte teie olemasolul on? la parola alla, alla... ja nüüd saab sõna proua Ashton. ja palun kuulake siis kõik vastuseid tähelepanelikult. aitäh! alustasin härra Bodi küsimusega, mida me saaksime teha äh, autoritaarsete režiimidega ümberkäimisel ja kas meil on vaja läbi vaadata seda protsessi, mis meil on. ma juba enne rääkisin sellel teemal natukene ning üks küsimus on tõstatunudki, et kui me režiimidega suhtleme, siis kuidas me suhtleme? ja kuidas me otsustame, et sellest režiimist tuleb eemale hoida? Äh, kõigepealt äh, ärgem alahinnagem Euroopa Liidu võimu kolmandate riikide silmis. minu jaoks on olnud väga hulva, huvitav näha, kuidas äh, iga sõna, mida me ütleme, kõik avaldused, mida ma teen, kuidas neid loetakse suure huviga, kuidas neid kommenteeritakse just nimelt nende poolt, kes üritavad saavutada režiimide muutumist ja majandussanktsioonid, mida me kasutame, mida me suuname konkreetsete režiimide vastu, on väga võimas relv. ning kolmandaks me tõesti äh, saame läbi vaadata neid suhteid, mis meil selliste riikidega on, aga ma olen endiselt seisukohal, et me peame riikidega suhtlema selleks, et seal saaksid toimuda muudatused ning äh, naabruspoliitikas on äh, väga oluline just nimelt selliseid eesmärke järgida. proua de Kaiser ja Jaapan ma arvan, et äh, toetuse mõttes, mida me Jaapanile pakkusime, me tegutsesime väga kiiresti. Nad palusid toetust ja me seda ka pakkusime neile seda. ning äh, meie toetus äh, on siis kombina-, kombinatsioon erinevatest asjadest ja eelkõige vajavad nad toetust, mis aitaks neil kohapeal ise toime tulla ja loomulikult need meeskonnad, kes me sinna saadame, peavad suutma ennast ise toetada, nad peavad äh, nii keele mõttes, varustuse, toidu mõttes. ning äh, ma pean ütlema, et Eh, ma tahaksin kiita eesistujamaad Ungarit, kes on pidanud kõigi nende kriisidega toime tulema, suursaadikud kohtadel on tõesti teinud suurepärast tööd, jah, kas me saaksime paremini eh, toime tulla, jah, me saame, ka komisjon tegeleb selle teemaga, aga äärmiselt oluline on siiski oma koordineerimist tõhustada. me oleme Brüsselis üsna palju ära teinud, me oleme toetanud eesistujamaad, aga alguses on äh, tõesti väga raske. nüüd Sudaan. nagu te teate, meil on olemas uus strateegia, mis tugineb arenguabile, konfliktide ennetamisele ning ma arvan, et äh, üks teema, mis on väga oluline, on ka põhiõiguste edendamine ning tasakaalu saavutamine Somaalia põhjaosaga, sest et ja mina ise olen ka väga mures selle pärast, mis toimub Darfuris ning meie välisteenistus tõesti üritab välja selgitada, mida me seal saaksime veel rohkem teha. härra Breda, teekaart, jah, ma olen teiega nõus. naabruspoliitika ja kõigi meie olemasolevate vahendite läbivaatamine on oluline selleks, et meil oleks just olemas korralik teekaart Äh, kus meil on sellised verstapostid, mis meil võimaldaksid analüüsida, kui tõhusalt me oleme tegutsenud. üks väike näide näiteks Egiptuses, kui ma kõnelesin uue peaministri ja välisministriga, siis me kõnelesime vajadusest hoolitseda selle eest, et et me oleme oma eesmärkides selged ja et me ka saavutame need eesmärgid ja et me oleme selged ka selles osas, mida me teistelt nõuame ja et need teised seda saavutaksid ja see aruande kohustuslikkus minu arust on tõesti oluline, väga oluline on see, et me tõesti teeme seda, mida me, me lubame, me ütleme, et me eraldame raha demokraatia loomisele, siis öö, äh, ehitagem või loo-, loogem see demokraatia, kui me toetame näiteks väikeettevõtteid, äh, siis tehkem seda härra Lambsdorff äh, äh, üks äh, minu esindajatest käis Benghazis, äh, ta vestles seal inimestega koha peal ning ta kohtus inimestega, kes on väga selged selles osas, et nad soovivad demokraatiat ja vabadust, ta kohtus, ta nägi väga palju otsusekindlust just inimeste hulgas. Äh, inimesed olid, tahtsid seda võimalust ära kasutada muutuste saavutamiseks ja tegelikult see juhtus juba enne konflikti algust, eni, enne kui Gaddafi Benghazi, väed Benghazile lähenesid ja samuti olid äh, siis kõnelesid ka teiste organisatsioonidega, mida saaks teha ning äh, nende, nende kohtumiste põhjal me olemegi töötanud välja siis plaanid, mida pikemas perspektiivis saaks teha, aga praegu me toetame neid eelkõige piiridel ja loodame, et, et Liibüa asub demokraatia teele lühike küsimus. selle ülemineku valitsuse esindatus, mida te sellest arvate? nii palju kui meie teame, seal on kolmkümmend üks inimest, mõned neist on endise režiimi esindajad, kes on pooli vahetanud, mõned on tulnud väljaspoolt Liibüat. mina ei annaks neile hinnangu, me oleme, meie jaoks nad on lihtsalt oluline vest-, läbirääkimiste partner ja ma arvan, et rahvas peab lõpuks otsustama, kes neid valitseb ja meie tahame neid sellel teel aidata nüüd, mis puudutab aseministrit, siis äh, aluslepingud mulle neid ei võimalda, nii et, et ma ei saa neid, neid äh, luua ja ma arvan, et äh, paljud teie kolleegid Suurbritanniast oleksid täitsa raevus, kui ma paluksin endale veel aseministreid. nüüd olukord Gazas väga oluline on see, et kaubad ja teenused Gazasse pääseksid, et, et saaks sealset majandust toetada, see on väga oluline selle piirkonna elanikele ja loomulikult raketirünnakud, mis tulevad Gazast. me peame tegema kõik, mis meie võimuses ning me, me oleme esindanud ka eh, ettepaneku viis koma viis miljonit eurot infrastruktuuri toetuseks, selleks, et eh, Karamšõmi piiripunkt tõesti avataks. ja ma tõesti loodan, et me suudame teha rohkem selleks, et inimesed kaasas tunneksid, et neil ikkagi on tulevik härra Panseri. Aafrika Liit, jah, nad on väga olulised meie jaoks, kohtumine, Aafrika Liidu kohtumine toimub reedel ja Aafrika Liit ja Araabia Liiga on meie jaoks väga olulised partnerid. jah, Süüria, ma olen väga mures seal toimuva pärast, me oleme vägivalda äh,, näinud vägivallapuhanguid ja jällegi tekib siin selle suhtlemise ja isoleerimise küsimus me oleme saatnud oma sõnumi ja me peame vaatama, kuidas olukord areneb. väga oluline on saada informatsiooni äh, selle kohta, mis koha peal toimub, sellepärast et siis meil on ka ettekujutus sellest, kuidas olukord areneb. ja selle info põhjal saame langetada ka õigeid otsuseid. ning äh, härra Madlener, ma ei ole teiega nõus. ma ei teagi, mida muud ma saan teile öelda, ühelt poolt te ütlesite, et mind, mind ei ole kunagi kohal, kui nad tahate teada, mida, mida ma teen ja, ja igal pool, kahte asja korraga teha ei saa. ma arvan, et kohtumine välisministritega ja see, mis äh, Jeemenis toimub, äh, see on tõesti väga oluline, me peame seda riiki toetama, sellel riigil on väga tõsiselt probleemid. ma tean, et te ei ole nõus minuga ja sellega, mida välisteenistus teeb aga see, kuidas Euroopa Liitu mujal maailmas austatakse, ärge seda palun alahinnake. on väga palju äh, riike, kes vaatavad äh, Euroopa Liidu poole. nii et, et minu jaoks on tõeliselt Eh, suur au, et ma saan Euroopa Liitu esindada. ja ma tahaksin teile öelda, et näiteks saatkondades vahetatakse iga viie aasta tagant autosid, sellele läheb maks-, see läheb maksma üsna palju. ega, ega asja kallal saab norida, ilmselt te teate seda väga hästi Äh, aga teeme, äh, paneme, vaatame, et meil faktid oleks õigesti paigas kõigepealt. Teil on äh, täielik õigus, et Euroopa Liidul peavad olema inimesed, kes suudavad eristada, esindada kahtekümmet seitset liikmesriiki. ja see ei, ei vähenda ühegi liikmesriigi tegude tähtsust ning mina omalt poolt äh, üritan tõesti täita oma ülesandeid, kasutades neid vahendeid, mul on, äh, pidades lugu Euroopa Liidu maksumaksjatest ning äh, arvestades nende raskete aegadega, milles me praegu oleme. kui maailm nii kiiresti äh, muutub ja me ei investeeri inimestesse oma naaberriikidesse, siis, siis me oleme tõsistes raskustes, nii et, et leppigem kokku nendes asjades, mida me saame teha ja peame tegema. terzo round nii, kolmas raund. härra Landsbergis, poolteist minutit, palun. üks küsimus, palun. ja mitte mingisuguseid erandeid ei ole. proua kõrge esindaja, aitäh, et te siia tulite. küsiksin Liibüa kohta Teie olete öelnud ise enda nimel ja Euroopa Liidu nimel, et Gaddafi režiim on kaotanud ära igasuguse lemi-, legitiimsuse. palun eh, rääkige meile, milline on teie arvamus Venemaa initsiatiivi kohta eh, viia läbi läbirääkimisi, olla vahendajaks eh, et eh, tagada uuesti režiimi legitiimsust, et kes siis omavahel peaksid läbirääkimisi pidama? ja kas teil on rohkem informatsiooni selle kohta, mis ütleb, et üks riik ei toetanud eh, Euroopa Liidust eh, ÜRO-d ja ja e, seda resolutsiooni ja kas Benghazi e, tulemus ei vii lõpuks selleni, et et tekib uus e, jäätunud konflikt ja et see riik läheneb. suur tänu. proua Koppa ja siis härra Watson. suur tänu. kas me võiksime minna tagasi Liibüa juurde? meil ei ole olnud mingit strateegilist analüüsi selle kohta, mis seal maal juhtub. ei ole eh, arutatud ka seda, milline on Euroopa Liidu positsioon. olid algselt demonstratsioonid ja nüüd on olnud arenguid väga mitmesuguseid. aga küsimus, mis minul on, eh, on selle sõjalise eesmärgi suhtes, kas äh, tahetakse lõpetada ära Gaddafi olemasolu, kas on mingisuguseid sidepidamiskanaleid Gaddafiga? sest praegusel hetkel on äh, Euroopa Liit äh, nii-öelda pihtide vahel, ühelt poolt NATO, teiselt poolt liikmesriigid härra Potkovski ütles meile välisteenistuse poolt, et et tegelikult eh, midagi plaaniti Liibüa jaoks, aga te ei selgitanud ära, mikspärast neid plaane tehti. ja nüüd härra Watson ja siis härra Angorakis. suur tänu, ma tahaksin õnnitleda kõrget esindajat eh, nende saavutuste puhul, mis tal, eh, mida ta on saavutanud eh, praeguses keerulises olukorras. kolm küsimust, kõik seotud Liibüaga. kõigepealt meie järgisime üleskutset, mis tuli Araabia liiga, liiga, liiga poolt, et Eh, oleks lennukeelutsoon, aga milline on Araabia liigalt saadud mandaadi ulatus, aga nüüd eh, härra Gaddafi ikkagi pommitab eh, oma kodanikke ja mida see kokkulepe peaks hõlmama eh,? kas Gaddafi on ise eh, õiguspärane sihtmärk? eile välisasjade nõukogus kas seal arutati, milline on meie sekkumise lõppeesmärk ja kuidas teie eh, kirjeldaksite meie lõppeesmärki ja kolmas küsimus, ma tahaksin teada. millal eh, selle missiooni võtab üle või selle juhtimise võtab üle eh, USA mis alusel seda tehakse, kas on mingisugune eh, kokkulepe prantslaste Euroopa Liiduga või mis? Kurakis, il seguente intervent-. Eh, nüüd kolleeg Ankurakis ja siis härra Van Orden. suur tänu teile, esimees. Araabia liiga on tagasi võtnud oma ehm, toetuse imperialistlikule rünnakule Liibüas, nagu me oleme hiljuti kuulnud kui äh, praegune olukord jätkub, ähm, siis äh, mis jääb, äh, mis saab üheteistkümnendal märtsil vastu võetud otsusega, sest põhimõtteliselt on needsama otsus sama, mille võttis vastu NATO kümnendal märtsil. kuidas nüüd selle looga on, minul on tunne, et see sõda on täiesti ebaseaduslik ja nagu ütles Immanuel Kant, ja nagu ütleb äh, ka üks suur Saksa ajaleht, nagu et see peab kohe lõppema nüüd ja praegu. tegu on imperialistliku sõjaga, millel ei ole vähematki pistmist inimõiguste rikkumisega. tõsi, et äh, Gaddafi režiim on äh, see inimõiguse rikkunud ja ärgem unustagem äh, et, ähm, et Gaddafi tegi doktoritöö Oxfordis ja õppis Austrias ja samasugune olukord on ju ähm, Jeemenis ja Bahreinis ja mitte keegi ei pommita neid. väga kummaline, et inglased nüüd äh, Liibüat pommitavad, aga, aga mm, Bahreini ja Jeemenit mitte. ma sooviksin, et Belgia äh, kaitseminister, äh, meenuta seda, mida ütles Belgia kaitseminister ta ütles, et on võimalus, et ähm, et ähm, Liibüat rünnatakse ka maavägedega, olge aus nüüd, kas Liibüa okupeeri-, okupeeritakse või mitte? La parola al collega Van Orten, l'intervent-. härra Van Orten ja, ja Kreis Dolfri pärast uh,. Thank you, Mr Chairman, well clearly this is the härra esimees, kahtlemata praegu on aeg näidata üles solidaarsust ei pea siin praegu ajama tagasi taga institutsioonide ambitsioone. aga võib-olla Euroopa Liit saaks anda oma panuse kuidagi eh, teisiti, võib-olla ta saaks, eh, Euroopa Liit saaks praegu rahustada Türgit, näidata talle üles eh, Türgi suhtes toetust. me peaksime andma abi, aga raha on ju vähe. ma ütleksin selles valguses nii, et Euroopa Liit on juba andnud kuusteist miljardit eh, Põhja-Aafrika majandusse viimase viieteist aasta jooksul ning ma küsiksin proua Ashtoni käest, mida teie teete selleks, et muuta Euroopa Liidu suhtumist, sest paistab, et meie rahast pole suurt kasu olnud. ja te ütlesite, et teil on Eh, väga palju tööd ja võib-olla te hoopis eh, võtaksite nüüd hoogu maha ja koondaksite eh, oma tähelepanu ühele või kahele teemale sellepärast, et näiteks teil on juba väga palju raha läinud näiteks PR-töö peale. suur tänu järgmine kõneleja. Äh, daamid ja härrad, revolutsiooniprotsess toob endaga kaasa ka kõrvalmõjusid, tegelikult väga raske on näha, kuhu me jõuame päeva lõpuks. ja kõik asjad ei ole sugugi nii, nagu me tahaksime, et nad oleksid. mulle tundub, et et ega Euroopast ei ole kerge näha, mis tegelikult toimub. seitsmendal märtsil ütles härra Vestevella, ta nõudis, et ÜRO Julgeolekunõukogu annaks oma mandaadi, ta nõudis, et teatud kriteeriumid oleksid täidetud. ja siis järsku eh, ta ju võttis oma hääle hoopis tagasi, ei hääletanud poolt mis peaks olema meie suhtumine Bahreini suhtes, proua Ashton? inimesi tapetakse, eh, olukord on umbes samasugune nagu eh, Tinjamini väljakul Hiinas, sinna tungisid sisse või sinna tuli eh, appi Saudi Araabia väekontingent ja kui te nüüd olete kuulnud neid ehm, kõhklusi, mida siin väljendati, siis on tegelikult üsna üllatav, et ehm, parlamendis on muidugi arutatud asju, aga midagi eriti muutunud ei ole. härra Kaaler. Yes, thank you very much uh, with regard to the humanitarian needs inside. suur tänu. Te eh, rääkisite Eh, missioonist eh, Benghazisse. Eh, kas meil on vaja, vaja sellist missiooni Liibüas? ja kas me peaksime seda kaitsma sõjaliste vahenditega? teine küsimus, mis puudutab Ukrainat, te ütlesite, et te külastate seda piirkonda varsti, ma kutsun teid üles, et te ei räägiks ainult vabakaubandusleppest, tõstatage palun ka äh, küsimus ähm, äh, demokraatlike õiguste pidevate vähenemise kohta, rikkumiste kohta erinevate institutsioonide ja valitsusasutuste poolt. selline käitumine ei tohiks äh, olla, äh, ei tohiks käia koos lähemate suhetega Euroopa Liiduga, aitäh. tänan ja nüüd härra Kelam ja pärast seda proua Gomes suur tänu, kahe nädala eest Euroopa Parlament kutsus üles sidusale eh, välispoliitikale, mis oleks demokraatlike jõudude poolt. Te olete suurepärast tööd teinud, ma olen täiesti nõus sellega, et koordineerimine liikmesriikide erinevate eh, vaadete vahel ei ole üldse lihtne, aga kui me nüüd Põhja-Aafrikas teeme mingisuguseid järeldusi oma välispoliitika suhtes, siis eh, tundub, et meie välispoliitika on muutunud pragmaatiliseks, realistlikumaks kui eh, varem. tegemist on üllatava eh, sellise demokraatia poole püürdlemislainega. kas teie olete valmis praegu mõtlema pikaajalisele lähenemisele äh, Eh, kõikide autoritaarsete režiimide suhtes. praegu on mul probleem ainult eh, Liibüaga. ja siiski eh, ma olen nõus kolleegiga, kes ütles, et meil peaks olema proaktiivne, mitte reaktiivne välim, välispoliitika ja kas see on kõik muutunud võimalikuks äärmiselt ettenägematutes olukordades Äh, sest et äh, tegelikult äh, ikkagi hinnatakse Euroopa Liitu rohkem väärtuste kui reaalpoliitika alusel. suur tänu nende küsimuste eest ja nüüd on sõna kõrgel esindajal, palun. no Gomes, scusa. Chiedo molta scusa alla collega Gomes. ma vabandan, proua Gomes. ka mina tervitan Eh, teie sõnavõttu Põhja-Aafrika koha pealt. aga tegelikult on mul kahju, et eh, tegelikult eh, meid ei ole mobiliseeritud selle lennukeelutsooni ettevalmistamisse. me võime ju öelda, et liikmesriigid ei ole omavahel ühel meelel aga meie andsime teile ju võimu, et te oleksite eh, protsesside algataja. Teie peaksite tulema liikmesriikide ette eh, valmis tegevuskavadega. mis puudutab Bahreini, siis tõepoolest eh, see on hirmus, mis tuleb, mis juhtub demonstrantidega ja tegelikult ma olen älna, hämmastunud, et üldse te ei viidanud sellele, et Bahreini äh, demonstrantide vastu on suunatud ähm, Saudi-Araabia väed. me peame nüüd, nüüd me räägime mingisugusest uuest äh, äh, Marshalli plaanist, aga tegelikult ma pean ütlema, et Euroopa Liidul äh, ei ole üldse väga hea imago antud regioonis, sest et ju arvatakse, et meie toetasime eh, Mubaraki. ja meil on vaja tegelikult sellist rahvademokraatiat, et anda võimu naistele ja nii edasi. proua. suur aitäh, härra Landsbergis, te esitasite küsimuse Gaddafi legitiimsuse kohta ja Venemaa algatuse kohta. ausalt öelda ma ei ole selle algatusega kursis. ma ei tea päris täpselt, mida see Venemaa algatus endast kujutab. meie igatahes leiame, et Gaddafi on kaotanud legitiimsuse ning ainsaks järelduseks on see, et äh, vaja on uut valitsust me ei soovi külmunud konflikti tekkimist selles maailmajaos, me soovime äh, territoriaalselt terviklikku riiki, seda ütleb ka Julgeolekunõukogu resolutsioon. proua Kopa, te esitasite küsimusena kommunikatsioonikanalite kohta. Te tahtsite teada, milline on see arukas planeerimine see selle all me peame silmas äh, erinevaid võimalusi. me mõistame, mõistsime, et Euroopa Liit peab olema valmis tegevuseks ning me üritasimegi siis paika panna, millised need võimalused oleks, millised me saame, mida me saame näiteks teha merelise toetuse vallas, äh, kuidas toetada neid inimesi, kes soovivad Liibüast lahkuda ja neid, kes soovivad nemad näiteks vajaksid toetust merel, samuti relvaembargo äh, üle järelevalve teostamine. Äh, Liibüasse tuleb väga palju relvi just nimelt maad mööda lõunapoolsematest riikidest. nii et, et meil oli plaanis terve rida erinevaid võimalusi, äh, ulatuslik evakueerimise mida teha suurte põgenike hulgaga piir, piiridel, kuidas äh, aidata koju neid inimesi, kes ei olnud Euroopa Liidu kodanikud. näiteks paljud egiptlased sattusid Tuneesia piiridele ja nõnda edasi ning äh, nüüd planeerimise staadium kakskümmend seitse liikmesriiki otsustavad, mida tuleb teha. Lissaboni leping on, ütleb väga selgelt, milline on liikmesriikide roll ja nad on selles küsimuses kõik suveräänsed. nii et, et meie teeme planee-, planeerimise, tegeleme planeerimise ja koordineerimisega, aga liikmesriigid on need, kes siis otsustavad. Äh, ja nii me oleme ka teinud ja see ongi see arukas lähenemine. härra Watson, teie esitasite mulle kolm küsimust jah, te esitasite äh, side, küsimuse sidekanalite kohta Liibüaga, jah, proua Kopa? hetkel mingeid otseseid äh, sidekanaleid ei ole, jah, on äh, palju re-, režiimi esindajaid, kes siin käivad. ja küsimus on selles, kuidas saada ühendust rahvaga ja aidata neil saavutada selline tulevik, nagu nad soovivad nüüd härra äh, Watson, teie kolm küsimust, lennukeelutsoon ja Araabia liiga. Nemad äh, osalesid selle, ma kõnelesin äh, härra Musaga, meie suhted on väga heal jalal. sellest ajast, kui ma ametisse astusin, olen ma temaga sageli kohtunud ja kõnelenud ja me teeme väga tihedat koostööd tuleviku väljavaateid silmas, silmas pidada loomulikult on tema Egiptuse presidendikandidaat ja siis ma hakkan tegema koostööd tema järeltulijaga. et eh, meil tõesti oleks selline lähenemine, mis arvestab, kui olulised nad on. Te küsisite, milline on eesmärk. eesmärk on Liibüa rahval demokraatlikult valida valitsust, mida nad soovivad kõnelused, mis meil erinevate liiblastega on olnud nii Liibüas sees kui väljas, Äh, viitavad, et just nimelt see on Liibüa rahva soov. ning me peame hoolitsema selle eest, et me tõesti toetame neid protsesse, mis selle tulemuseni viivad. ning äh, siis juhtimise üleandmine pärast USA-d. minu arvates NATO hakkab seda planeerimist tegelema, tegema pärast seda, ma päris täpselt ei tea aga need kõnelused, mis meil NATO esindajatega on olnud, viitavad, et niimoodi asjad lähevad. härra Angurakis Te ütlesite, et üheteistkümnenda märtsi äh, punktid ei olnud samad, mis NATO omad. mina ei ole nõus sellega, mida te ütlesite äh, ÜRO Julgeolekunõukogu äh, resolutsioon on loob seadusliku aluse, tingimused on väga selgelt paika pandud, neid ei täidetud ja seega rakendati ka meetmeid. loomulikult ma austan iga riigi õigust otsustada, mida nad teevad, see resolutsioon läks ÜRO Julgeolekunõukogus läbi, nii et keegi vastu ei hääletanud. härra Van Orden, Türgi osas ma olen teiega täiesti nõus, ta on tõesti väga oluline partner ning mina igatahes sooviksin, et Türgi oleks ühel päeval Euroopa Liidu osa, ma olen sellesse alati uskunud, usun ka praegu ja usun ka tulevikus, koostöö Türgi kui strateegilise partneriga on äärmiselt oluline ja väga palju minu ajast ongi läinud äh, Türgiga suhtlemisele, sest Türgi on niivõrd oluline. ja äh, oluline on ka see, et meil oleks pühendumus Araabia riikide poole pealt, me peame hoolitsema selle eest, et me kasutaksime oma raha tõesti kõige paremini ma ei ole nõus sellega, et kõik raha, mida me kunagi oleme kasutanud, on kulud, ära raisatud. ma võin tuua väga palju häid näiteid, kus seda raha on edukalt kasutanud, kasutatud, aga me saame teha veelgi rohkem. nii et, et meie majanduslik abi on tõesti olnud kasulik ja ma ei ole nõus, et me oleme raha lihtsalt lai-, raisanud, aga me saame alati üritada teha paremini. lõppkokkuvõttes on tegu äh, maksumaksjate rahaga ja Euroopa rahvale peab sellest mingi kasu tõusma, neil on vaja stabiilsust, tõelisi väljavaateid ning see kaheksa koma kuus miljonit, mille kohta te küsimuse esitasite, minu arvates on seal viieaastane leping, mis puudutab kõiki Euroopa välistegevuse aspekte ja suur osa sellest läheb siis farsikeelse Euronewsi toetamiseks. nii et, et, et mul ei ole mitte midagi selle vastu, kui mind, mult aru nõutakse, aga kui mulle esitatakse siin valesid fakte, siis see mulle küll ei meeldi, see raha ei ole mõeldud Euroopa välisteenistusele. Äh, tegemist on tõesti viieaastase lepinguga ja sellest on kasu delegatsioonidele. ja ma arvan, et viie aasta peale on see summa väga äh, mõistlik. härra Chrysler Dörfler Bahrein ma kohtusin sellel nädalavahetusel Bahreini kuninga delegatsiooniga, see oli juba teist korda viimasel kümne päeva jooksul ja minu esindaja kohtus ka ministritega ning me saatsime eh, sõnumi, et nad peavad olema rahulikud. härra Laustorf küsis, et millised on meie järeldused. ma arvan, et need on äh, Äh, tasakaalustatud. loomulikult me oleme mures olukorra pärast ja me peame hoolitsema, et ei leiaks aset vägivald. me kutsume kõiki üles rahule ja vaoshoitusele. ja vaatame ka, mida me saame teha selleks, et dialoogi toetada, need on väga olulised tingimused. ja neid tingimusi on võimalik saavutada, Robert tegeleb sellega. ning äh, välisteenistuse eesmärk ongi konfliktide ärahoidmine, aga ma olen teiega täiesti nõus, et tegemist on olulise teemaga. härra Kaaler ja Liibüa äh, tsiviilmissioon äh,, mida sõjaväelased kaitsevad me peame vaatama seda, mis meil on ja nagu ma juba ütlesin, inimeste evakueerimine äh, nõudis meilt sõjaväe abi kasutamist nii et, et me peame hoolitsema selle eest, et me oma vahendeid õigesti kasutame, aga ei tohi segi ajada seda, mida me teeme. kui on tegemist tsiviiltööga, kui me aitame inimesi evakueerida, siis tuleb seda teha tõesti niimoodi, et mingit sõjalist sekkumist ei toimu. me peame oma vahendeid äh, korralikult kasutama, see on osaks planeerimisest ja jaa ja mis puudut- ja Ukraina otsas olen teiega nõus, selle vabakaubanduse lepingu osas ma olen pisut pettunud, et nad ei liigu edasi nii kiiresti, kui peaks. härra äh, Kelam, proaktiivne välispoliitika, ma olen nõus äh,. artiklites, mida ma olen kirjutanud ja, äh, ja üldse ma olen äh, üritanud öelda, et see, kuidas me edasi liigume, ei ole võib-olla väga glamuurne, aga äh, väga oluline, see töö, mida me teeme, on väga oluline ja väga oluline on kõnelda inimestega, kõnelda inimestega majanduslikest reformidest, poliitilistest reformidest. meil on inimesed, kes teevad seda tööd Bahreinis, me näiteks soovime vabadust ja demokraatiat, aga me ei soovi kaost. me soovime, et inimesed saavuks, saavutaksid ülemineku demokraatiale ja vabadusele nii kiiresti kui võimalik ja lõpetuseks proua Koomes mina ei ole nõus sellega, et eh, selle pildiga Euroopa Liidust eh, egiptlaste silmis, mida teie maanisite. mina olen seal käinud ja mind on vastu võetud ka opositsiooni esindajad ja noored ja nemad olid väga otsekohesed. ma arvan, et eh, et meid nähakse kui kedagi, kes tõesti soovib toetada egiptlasi tulevikus. ning ma arvan, et saadakse aru, et Euroopa Liit tõesti tahab oma panust anda, aga kõige rohkem need riigid kuuluvad nende rahvale ja need rahvad peavad ise valima oma tulevikku, millega nad rahul on. suur tänu ja nüüd viimane küsimuste ring. kõigepealt anname sõna meie ase, parlamendi aseesimehele härra Rutšekile ja pärast saab sõna härra Kuuban. Madam Ashton, let me enlarge the question on Bahrain to the, to the Gulf state. laiendaksin seda küsimust, mis puudutas Bahreini tervele eh, eh, pärs-, Pärsia lahe piirkonnale ja Pärsia lahe koostöönõukogule. kui me räägime lõunapoolsest naabruspoliitikast, siis meil on vaja raha, aga Pärsia lahe piirkonnas raha ei ole vaja, sest nad ise suplevad rahas sest eh, nemad eh, toetavad seal eh, Inglise jalgpallimeeskondi ja, ja võiduajamisi ja nii edasi, aga seal ei ole demokraatiat. meie peame tootama demokraatiat, sest kui demokraatiat ei ole, siis ei ole stabiilsust nii et me peame hõlmama ka Pärsia lahe koostöönõukogu ja kasutame sellist evolutsioonilist strateegiat, kus me eh, kaitseme oma eh, julgeolekuhuve, eh, me kaitseme oma majandushuve, me kaitseme ka siis Pärsia lahe riikide huve, et tuua sinna rohkem demokraatiat ja vabadust ja teine küsimus, kas me saame töötada üheskoos projektide eh, sees, eriti Türgi suunal, sest et me oleme juba siin Türgit eh, nimetanud, sest oluline on see, et me teeksime käsikäes tööd, aitäh. suur tänu, asepresident. ja nüüd härra Kugan ja pärast seda härra Arlaki. suur tänu, eh, proua Ashton, sellest, et te meie juurde tulite, suur tänu selle töö eest mida te üldse teete, et minu küsimus on jätkuks eh, küsimusele, mis puudutas Kosovot. Eh, tegelikult Kosovo küsimus ootab vastust. mulle tundub, et eh, Belgradi-Pristina dialoog dialoogi algus ei ole nüüd, on üks väga positiivne samm ja minu küsimus on see, mida teie arvate nende läbirääkimiste tulevikust, sest mina lugesin, et et kutsuti sinna ka e, külalisi ja see külaline esindas USA riikide partemangu. kas nüüd ongi niimoodi, et nemad on seal kohal? mida teie arvate, Eh, nendest tulevastest arengutest läbirääkimiste eh, osas ja teiseks, mida teie arvate dialoogi äh, äh, alustamisest Kosovoga, et lihtsustada viisarežiimi? parola al kolleeg Arlaki, l'intervento se-. kolleeg Laki ja pärast seda kolleeg Šaken. Madam Ashton. proua Ashton. see küsimus, mida ma tahaksin tõstatada puudutab alternatiivi praegusele tegutsemisele Lähis-Ida kriisis. mina näen, et ressursse on meil väga vähe. kümme miljonit eurot eh, mulle tundub, et igatahes sellest küll midagi suurt välja ei tule, aga mikspärast me ei saa vaadata teisi võimalusi, kuidas kasutada eh, vahendeid, kust leida vahendeid, kasutada näiteks eh, kohal, kuidas kasutada näiteks kohalikke vahendeid. ütleme näiteks võtta ära türannide vara see on tegelikult juba õhus eh, olemas. aga kas me ei saaks kasutada mingeid teisi instrumente, sest kui te loodate liikmesriikide peale, siis eriti kaugemale ei jõua, eriti kaugele ei jõua. aga relvastus, eh, minu arvates seal on veel rohkem raha. me räägime tegelikult maailma kõige relvastatumast piirkonnast ja eh, tegelikult eh, seda relvastust võib ju kasutada ka valesti, mikspärast me ei räägi hoopis eh, demilitariseerimisest, eh, relvastuse vähendamisest, seda annab ju tohutult palju raha. kolleeg Šake ja pärast seda kolleeg Niibler. tänu, president me tõepoolest hindame teie tööd selles tohutult kiiresti muutuvas olukorras. täiesti õige, et on vaja kiiresti tegutseda. mis puudutab Iraani, siis Iraani inimesed Eh, vajavad seda muutust ja tegelikult me peaksime rakendama sanktsioone nende inimeste suhtes, kes Iraanis rikuvad inimõigusi. Eh, kas see on võimalik ja milline on Iraani olukord ja positsioon terves regioonis, arvestades tohutut rahutuste lainet? suur tänu ja nüüd proua Niibler ja siis härra Schulz. proua Niibler, suur tänu, proua Ashton mina olen siin, palun vaadake minu poole. mõned kolleegid on juba siin rääkinud Bahreinist ja sellest üldse, mis toimub Araabia poolsaarel. Eh, teie käest küsiti, milline on meie poliitika seal, millised on eh, meie strateegiad selleks, et eesmärke eh, eesmärkideni jõuda. Teie ütlesite, et teie seal rääkisite kuningaga ja mõningate ministritega, aga tegelikult see ei ole vastus, sellest ei piisa. paljud inimesed siin praegu püüavad eh, kuidagi sõnastada poliitikat eh, ja eh, strateegiat, mõelda terve, mm, terve regiooni eesmärkide peale. küsimus ei ole ju ainult Bahreinis, sellepärast olen mina äärmiselt mures. ja Saudi Araabia väed, mis on praegu Bahreinis meil peaks ikkagi olema kuidagi rohkem läbimõeldud analüüs ja me peame rääkima ka Iraanist, me lihtsalt ei saa asja kõrvale jätta või, või lihtsalt öelda niimoodi, et jah, me mõne inimesega sealt rääkisime, ministritega, kellega iganes, kellega iganes. aga nüüd Liibüa on tõepoolest meie naaberregioon ja seal toimub sõda ja meie räägime humanitaarabist. mina igatahes küsiksin teie käest või paluksin, et te võtaksite endale liidri rolli. palun ärge oodake nüüd seda, kui mõni liikmesriik eh, tuleb ja võtab endale selle juhi rolli. palun mõelge Euroopa positsioonile ja siis veenge välisministreid selles, mida eh, eh, Euroopa Liit teeb, millised on tema eesmärgid ja kuidas ta neid ellu viib. nüüd härra Scholz ja siis proua Löö-. Eine kurze und, und spätere Blick äh, auf kolleeg-. jah, nüüd seoses sellega, mida ütles härra Lambsdorff. selge on see, et tee patsifismist sellele, mida te praegu, asja, mida te praegu ajate, on olnud kindlasti pikk ja väga keeruline. proua Ashton äh, ma ma pean tunnistama, et teie olukord on tõesti väga keeruline ja teie ees seisvad ülesanded on väga rasked, teilt oodatakse väga palju. ma tean, et te teete kindlasti suuri jõupingutusi ja nüüd äh, vasakpoolsed räägivad imperialistlikust rünnakust ja tõepoolest, et resolutsiooni võib, resolutsiooni tuhat üheksasada seitsekümmend kolm võib äh, tõlgendada väga erinevalt, kuid äh, see ei ole lihtsalt sekkumine, vaid see toimub äh, rahvusvahelise mandaani, mandaadiga. on näiteks Osseetias on Vene sõdurid ja see Eh, rünnak ei eh, saanud rahvusvahelise üldsuse toetust. Eh, meie saatsime, te saatsite ja omalt poolt kirja, ma tahaks teada, mis ettepanekud kirjas on tehtud? ja järgmine kõneleja. lugupeetud proua Ashton tundub, et Eh, pommitati mitte ainult sõjalisi objekte, vaid eh, ka näiteks eh, haiglaid. ning meil on küsimus, kas sellest on tõesti abi, kas see tõesti aitab lennukeelutsooni säilitada? miks me peame selles kodusõjas pooli valima? isegi siis, kui äh, need meetmed äh, toetab lõige neli resolutsioonist tuhat üheksasada seitsekümmend kolm, Araabia liiga on öelnud, et peale äh, lennukeelutsooni kehtestamisest kaugemale nemad minna ei taha. kas te olete seda küsimust arutanud? sest eelnevatel ahveti kohtumistel me juba ütlesime, et meie äh, oleme sõjalise sekkumise vastu ning äh, mis äh, puudutab nüüd strateegiat, äh, siin on räägitud ähm, Liibüa rahva vabastamisest, kas on olemas mingisugune selge strateegia ja näiteks kas me peaksime siin nüüd võrdlema seda, mis toimub praegu, sellega, kuidas üritati vabastada nii-öelda Afgaani ja Iraagi rahvast ma sooviksin teile öelda, et äh, teie käest küsida, et kas teil ei ole tõesti kahtlusi selle äh, rahvusvahelise õiguse, äh, õiguse kehtivuse kohta selles, selle sekkumise kohas. suur tänu teile ja ise ja järgmisena ja pärast seda kolleeg Kaul. suur tänu, esimees. suur tänu, proua Ashton, proua Munis Eh, suur tänu selle eest, kuidas te Euroopa Liidu reaktsiooni selles keerulises olukorras juhite. Eh, ma saaksin nüüd kõigepealt avaldada rahulolu selle üle, et Hispaania eh, parlament toetas Hispaania valitsuse otsust rakendada Hispaaniat ÜRO resolutsiooni rakendamisel ja Eh, seal puhul oli üle kolmesaja hääle poolt ja kõigest kolm hääle vastu. mis puudutab aga Jeemenit, proua Ashton, siis eh, seal on olukord väga keeruline, väga plahvatusohtlik ning see võib viia ühest küljest, viia see eh, võimu üleminekuni või võib tekkida ka kodusõda nagu Liibüas. paljud kindralid, ministrid, saadikud on poolt vahetanud ning president on välja pakkunud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal toimuvad valimisi ning opositsioon ei ole seda viimasel minutil tehtud ettepanekut toetanud ning ma tahaksin teada, eh, kas eh, teie eh, teenistus, võttes arvesse kogemusi ehm, juba teistes riikides, kas te võtate arvesse erinevaid võimalusi ja lahendusi, kas te üritate leida lahendust, kas te üritate kas mõelda selle peale, eh, kuidas aidata võimu rahumeelselt üle eh, anda Jeemenis, et ei juhtuks Jeemenis seda, mis praegu toimub teistes riikides, aitäh. nüüd eh, kolleeg Cowell ja siis härra Howitt. suur tänu mina tahaksin küsida meie äh, idapoliitika kohta. meie naabrid vaatavad väga tähelepanelikult, mis toimub. mida teie arvate naabruspoliitikast, sest tegelikult praegu on vaja selgeid eh, žeste, selgeid sõnu. naabruspoliitika peab olema rohkem suunatud kodanikuühiskonnale Ukraina kõrval tahaksin ma küsida eh, selle kohta, mida ütles Poola eh, välisminister Sikorski paari päeva eest. mida te arvate Valgevenest? kas meie reaktsioon on piisav sellele, sest et paistab, et Valgevenes on tegemist eh, nagu eh, Põhja-Aafrika sabarakkudega. suur tänu, härra Howard. ja nüüd härra Nevski. suur tänu. Eh, ka mina tahan rääkida Liibüast seal tegelikult eh, mingit muud humanitaarküsimust ei olnud, kui see, et inimestele anti vett jooma. Teie rääkisite muidugi eh, väga eh, mõjukalt nendest kontakt, kontaktidest, mida te olete loonud, aga kas teie võiksite mm, rääkida, kuivõrd kaugele on võimalik minna konsensuse osas rahvusvahelisel tasemel eh, selle sõjalis-militaarse missiooni puhul. nüüd eh, referendum, eh, referendum Egiptuses. ja noored inimesed ütlesid, et nemad tahaksid meilt näha palju rohkem abi, aga ma tahaksin teada, kas teie austate Eh, Egiptuse rahva tahet. küsimus ei ole mitte selles, kas toimuvad eh, eh, kiired valimised. kas me toetame, kas me toetame kodanikuühiskond, me igatahes peame jõudma väga kiire kokkuleppeni sõjaväelastega Egiptuses selleks, et me saaksime saata valimismissiooni sinna kohale suur tänu. ja nüüd kolleeg Nevski. suur tänu, proua Ashton resolution, resolutsioon seitse, üheksateist seitsekümmend kolm on tegelikult väga selge sõnumiga. seal öeldakse, et äh, humanitaarolukord ei ole mitte siseriiklik küsimus. selles küsimuses on saa-, äh, saavutatud konsensus ning see äh, tegelikult viitab sellele, et tegemist on hea asjaga, sellepärast et Venemaa, Hiina ja Saksamaa ei pannud vetot sellele äh, Eh, resolutsioonile. loomulikult vaated lahknevad, on erinevad arusaamised, aga see toob kaasa uue eh, sammu eh, rahvusvahelises suhtluses. Gaddafit toetavad niisugused maad nagu Serbia ja Valgevene. ja see näitab, et konflikt ei ole mitte Eh, kristluse, kristlaste ja islamistide vahel, vaid küsimus on demokraatia ja diktatuuri vahel ja meie strateegia peab lähtuma sellisest eeldusest, eriti kui jutu all on Lähis-Ida. kui jutu teemaks on Lähis-Ida ja kolmandaks, siiani oleme me suhtunud Lähis-Idasse üsna lihtsameelselt. meie oleme siiamaani uskunud, et Lähis-Ida on kas siis diktatuur või islamistlik, aga paistab, et asjad on hoopis nüansirikkamad. Lääne toetus oli väga oluline revolutsioonidele ning see näitab, et tegelikult maailmas on midagi rohkemat kui ainult naftahuvid. härra Peskis. aitäh, äh, härra esimees. veel Valgevenest. Euroopa Parlament võttis äh, sel aastal vastu kaks resolutsiooni Valgevene kohta ning seal öeldakse, et Euroopa institutsioonid peavad alustama läbirääkimisi Valgevenega eh, viisalihtsustusrežiimi osas, sest eh, valgevenelastel on väga raske maksta kuuskümmend eurot selleks, et saada viisat niimoodi ei ole võimalik arendada eh, inimestevahelisi suhteid ja ainult rahvademokraatia võib aidata kaasa äh, Eh, režiimi mm, muutusele. millal hakkavad läbirääkimised, millal sõlmitakse leping ja eh, eh, mida toob Valgevene valitsus läbirääkimiste laua taha? ja nüüd ma annaksin sõna proua Ashtonile. Uh, um, suur aitäh, ma üritan vastata kõigile nendele paljudele küsimustele, mis mulle selles voorus äh, esitati. härra Rušek, ma arvan, et see, mida te välja pakkusite, on väga huvitav ning ma arvan, et äh, meie tulevasel kohtumisel me võib-olla saame ka seda teemat arutada, ma kohtun seal erinevate Pärsia lahe riikide ministritega. meil on nendega üsna hea dialoog ja nemad äh, võib-olla on esimesed, kes ütlevad, et neid soovitakse näha kui eraldi riike, kellel on ikkagi oma tulevik. nii et, et me peame nendega suhtlema siiski kõik erinevalt tasandilt. ma olen teiega täiesti nõus Türgiga koostöö osas jällegi. Türgi on kõige olulisem partner, kes meil üleüldse on, lisaks USA-le. ja regionaalses mõttes on Türgi väga oluline. aitäh ettepanekute eest, härra Kukan kui ma proua Lunatšekile ei vasta, siis ma teen seda nüüd, ma olen täiesti nõus, et et see dialoog on väga oluline ja ma ütlen seda homme komisjonis veel kord ja ma arvan, et ka kaubandus on Kristiina, Kristiina seisukohalt oluline. ja ma loodan, et meil õnnestub siis kaubanduse küsimuses tõesti rohkem ära teha. on nende jaoks on see dialoog väga oluline, sest see puudutab nende tulevikku ja ma tõesti sooviksin, et nad sellest aru saaksid. ja äh, Pristina jaoks oli väga oluline, et nendel kõnelustel oleks ka külaline ja see süsteem on väga hästi toiminud. ma loodan, et need kõnelused on väga edukad ja ma tõesti tunnustan seda tööd, mida mõlemad pooled on juba ära teinud. härra Arlaki Marshalli plaan. Te ütlesite, et on vaja üsna palju vahendeid, sellega ma olen nõus. Äh, ja inimesi paraku ei saa vaadata kui vara. aga varade külmutamisega me saame küll tegeleda. küsimus on lihtsalt välja selgitada, kellele need varad kuuluvad. aga see, et meil oleks vaja sellist üldist plaani, millel on piisavalt ressursse. aga mõningatel nendest riikidest olid vahendid ja need võeti ära. aga see, mida te, teie jutus siiski on mõt-, iva sees. Äh, proua Šake, Iraan ja sanktsioonid inimõiguste rikkujatele, kuna see nimekiri valmis saab? siin on kirjas, et kiiresti ja võib-olla ma võtan teiega ühendust, kui see nimekiri valmis on, ma vabandan, et ma ei tea täpset kuupäeva. Äh, Iraani mõju Bahreinis, see on väga huvitav küsimus, ühelt poolt äh, ma ei tahaks, et seda peetaks põhjuseks, miks Bahreini valitsus ei suhtle protesteerijatega, samas äh, USA valitsus usub seda, nii et, et siin on vaja tasakaalu. ja seetõttu me üritamegi oma lähenemises olla väga tasakaalukad aga ma tulen selle teema juurde veel tagasi, sest selle kohta oli rohkem küsimusi. proua Niibler, ma ei tahtnud Bahreini küsimust kõrvale jätta, aga ma üritaksin selgitada, mida ma mõtlen. näib, et Bahreini valitsus on pannud kokku väga huvitava ettepaneku dialoogiks ning see tõesti sisaldab samme, mis aja jooksul tooksid kaasa äh, mingi konstitutsioonilise monarhia, aga plaan neil igatahes on olemas. probleem on selles, kuidas kõiki kaasata, sellepärast et kui me seame eeltingimused, siis see takistab mõnede osalemist ja minu arvates peaks dialoog algama enne eeltingimusi ja see peaks algama kui kiiresti ja me saadikuga siis äh, tegimegi avalduse, kus me ütlesime, et meie arvates nii on, äh, tuleb edasi minna, puhkenud vägivald on väga murettekitav. niisiis, kui ma kõnelesin välisministriga, tegin talle ettepaneku, et ma saadan sinna kedagi, äh, kes siis selgitab, mida me üritame teha. ja meil on seal Äh, ka neli Euroopa Liidu suursaadikut erinevatest liikmesriikidest. ja ma äh, kõnelesin siis äh, oma esindajale, mis peaks juhtuma ja praegu ta siis peabki läbirääkimisi selle üle ja meie plaan on siis tõesti toetada seda dialoogi. mulle näib, et opositsioon soovib dialoogis osaleda ja valitsus ka, küsimus on lihtsalt selles, kuidas see kõik saaks sündida ja kes saaks selles protsessis kaasa aidata. nii et, et ma lihtsalt ei, tõesti ei püüdnud küsimusele vastamisest kõrvale hiilida. meil on samuti erinevatele riikidele vaja erinevalt läheneda, sest kõik need riigid on erinevad. see, mis toimub ühes riigis, on väga erinev sellest, mis toimub teises riigis. me üritame nendega suhelda ja neile mitte midagi peale suruda kakskümmend seitse liikmesriiki ja ka, ja kas minul peaks olema Euroopa seisukoht? me ei saa teha midagi rohkemat kui see roll, mis mulle on ette kirjutatud ja, ja vahendeid. mul on vaja kahtekümne seitset liikmesriiki ja tõeline rõõm on Euroopas, kui kakskümmend seitse liikmesriiki ühisele seisukohale jõuavad. ja Lähis-Ida rahuprotsessis meie roll on palju olulisem just nimelt sellepärast, et ma saan kõnelda kahekümne seitsme liikmesriigi nimel. aga liikmesriikidele peab jääma ka tunne, et nad on suveräänsed riigid, kes saavad la-, langetada oma otsuseid. ja ma ütlesin jällegi, et Julgeolekunõukogust keegi ei hääletanud vastu, täpselt äh, Välisministrite Nõukogul kõik olid üksmeelel aga selle saavutamiseks on äh, väga palju arutelusid ja mina olen see, kes äh, tuleb välja ettepanekutega, kes ütleb, mida me saaksime teha aga lõppkokkuvõttes on vaja, et Euroopa Liit äh, ühiselt otsustaks, mida teha, nii et, et ma tõesti algatan väga paljusid asju, aga lõppkokkuvõttes, kui me hakkame äh, rahva vahendeid, varasid kasutama, siis on nende nõusolek väga oluline. Transnistria ma arvan, et äh, lõpptulemuse osas on üsna suur üksmeel. ma kõnelesin Moldova ministritega paar nädalat tagasi äh, ja oma kõnelustes Venemaaga oleme me ka äh, väga selgel seisukohal, kuidas Transnistria asjad peaksid edasi arenema. on konkreetseid küsimusi, millega koha peal tuleb tegeleda, probleeme. aga me oleme lõppeesmärgi osas kõik ühel, ühel meelel, eriarvamusel oleme praegu selles osas, kuidas jõuda. ma tahaksin Venemaaga pidada tõhusamat dialoogi selleks, et asjad edasi areneksid. tegemist on probleemiga, mida saab lahendada. kõik teavad, mida nad soovivad. ning me tegelikult üritame lihtsalt välja leida viisi, kuidas selle eesmärgini jõuda meil on väga palju muid asju, mille üle muretseda peale selle, mis meie lõunapoolsetes naaberriikides toimub ja järgnevatel kuudel ma üritaksingi nende asjadega tegeleda. nüüd äh, lennukeelutsoon ja Araabia liiga. jah, Araabia liiga on oluline, ma olen teiega nõus oma naaberriikides on, kõik, mis seal toimub, on keeruline. igas riigis on väga keerulised küsimused, millega tuleb arvestada. asi ei ole ainult selles, mida me saame Egiptuses või Tuneesias teha või kuidas me saame Bahreini toetada. me peame aru saama, mida me saame teha ja mida me võime teha selleks, et inimesi kõige tõhusamalt toetada ja iga riigi suhtes on see erinev. asi on tõesti väga keeruline kui, kui me jõulupuhkuselt tagasi tulime, keegi ei osanud ette ennustada, et sellised asjad juhtuvad. ma olin äh, mures jär-, Sudaani pärast möödunud aasta lõpul ja elevandiluuranniku pärast, nende pärast olen ma endiselt mures. aga ma ei teadnud, et me hakkame siin arutama hoopis mingite teiste riikide probleeme ja praegu on kõige olulisem, kuidas me saame toetada inimesi nendes riikides. ja selles mõttes on Araabia liiga niivõrd oluline, seetõttu me peame nendega pidevat dialoogi. härra Musse, mina, me oleme pidevalt omavahel ühenduses olnud nii et, et ma jätkan igatahes nendega koostöö tegemist ja ma ei arva, et meie seisukohad oleksid väga erinevad. Jeemen Jeemeni puhul on minu kõige hullemad kartused teoks saamas. ma kohtusin Jeemeni presidendiga ja välisministriga möödunud kuu jooksul läbi Jeemeni sõprade protsessi. ma üritasin neid veenda opositsiooniga tõhusamalt suhtlema. sest et eh, opositsioon tõesti soovib sellist dialoogi ja väljakutse ongi, kuidas nüüd hoolitseda selle eest, et me avaldame valitsusele survet nüüd, kus need tingimused enam ei ole nii soodsad. meie läbi, üks ettepanek on opositsiooni poolt tagasi lükatud, me eh, jätkame asjaga tegelemist, aga olukord areneb tõesti väga kiiresti, nii et, et eh, igatahes olukord on väga murettekitav. ja minu hullemad kartused on praegu teoks saamas seal naabruspoliitika, kas see peaks olema sihipärasem? jah, meie naabruspoliitika peaks suutma paremini reageerida, eh, suur-, eh, teha vahet riikide vahel, olla paindlik, eh, mõistma, mida igas riigis on vaja teha ning leidma ka vahendid nii kiiresti kui võimalik. meil on vaja, meil on vaja tegutseda kiiremalt ja arukamalt. Valgevene osas eile me kõnelesime sellest, et sanktsioone oleks vaja veelgi laiendada. ma olen kohtunud Valgevene opositsioonijuhtidega äh, just siis, kui nad tulid vanglast välja ja olukord on tõesti kohutav. ma olen kohtunud välisminister Martinoviga ja andnud talle täiesti selgelt mõista, mida me Valgevenelt ootame ja ma olen tõesti mures, sellepärast et Valgevene ei liigu õiges suunas. ja me üritame siis kehtestada need survemeetmed, aga samas säilitada dialoogi rahvaga. härra Howitt? jah, üksmeel on oluline, see, see on ka olemas. me tegutseme ühiselt Eh, noored inimesed soovivad rohkem Euroopat, sellega ma olen täiesti nõus, seda nad ka ütlevad, nad ütlevad, tulge aidake meid. vara, varased valimised on tõesti väljakutse, kui nad tõesti toimuvad ja kui noored on mures, et eh, valimisteks on aega, oleks aega vaja, siis me üritame neid aidata, kuidas me saada, suudame, aga nad peavad meid ka kutsuma valimisi vaatlema. proua Nevski lihtsustatud lähenemine. ma ei usu, et asju saab korraldada täpselt nii, nagu teie kirjeldasite, eks. siin ei ole lugu erinevate traditsioonidega, mis üksteise vastu toimivad. väärtused, mida inimesed hindavad, on erinevates piirkondades täpselt samad. ning me peame aitama inimestel nende väärtusteni jõuda. Valgevene osas jällegi. me oleme paika pannud läbirääkimiste mandaadid viisarežiimi soodustamise osas, tegime seda kahekümne kaheksandal veebruaril. mul ei ole veel kõneluste alguskuupäeva, aga kui ma selle saan, siis annan teile teada ja lõpetuseks, härra esimees eh,, tahaksin teid tänada, ma olen väga pikalt rääkinud, ma ei kavatsenud seda teha Äh, te küsite minult, et miks ma nii vähe teen ja kui te, vaatame, millised, äh, millise, on see teemade ring, millega mul tul-, on tulnud tegutseda. ma tahaksin väga tänada parlamendi, parlamendi tema toetuse eest ja ja tema äh, toetuse eest välisteenistusele, see on tegemist, tegemist on justkui lennukiga lendamisega, sama nagu sa üritad lennukile tiibu ehitada. nii et, et me tõesti äh, te, üritame teha kõik, mis meie võimuses, et aidata kogu maailmas neid inimesi, kes soovivad samu asju, mis meie jaoks on eh, enesestmõistetavad eh, ning eh, mul on väga hea teie institutsioonide nimel Euroopat propageerida. täname veel kord kõrget esindajat ja loodetavasti kohtume temaga varsti ja loodetavasti siis me, eh, on maailmas juba vähem probleeme. kolleegid, vi prego di non allontanarvi perché kolleegid, palun ärge jookske minema, meil toimub nüüd hääletus, elektrooniline hääletus. palun ärge jookske minema, härra Tänak, palun tulge tagasi. colleghi. Kolleegid. Dobbiamo procedere a una votazione. Äh, kolleegid, alustame hääletust ning me hääletame elektrooniliselt. ja me hääletame raportit, mis puudutab siis Islandi edusamme. raportööriks on äh, härra Breda. Quindi Vi prego di inserire la tessera per la vot-. ma palun, et te paneksite hääletuskaardid masinatesse. Allora se siete d'accordo procediamo. niisiis, alustame siis hääletus, muudatus üks, osade kaupa hääletus, esimene osa. palun hääletage esimest osa niisiis, heaks kiidetud. teine osa, oi, see on tagasi võetud. see on tagasi võetud, jah. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, era-, see on tagasi lükatud. suuline muudatus äh, paragrahvi kümme kohta, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud muudatus neli, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. muudatus viis, poolt, vastu, heaks kiidetud. muudatus kuus, poolt, vastu, heaks kiidetud. muudatus kaheksa, poolt, vastu, heaks kiidetud. suuline muudatus kaks poolt, vastu, era- äh,, heaks kiidetud. muudatus kümme, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus üksteist poolt, vastu, heaks kiidetud. suuline muudatus kolm poolt, vastu kes on poolt? vastu, heaks kiidetud. muudatus kaksteist poolt, vastu, heaks kiidetud. muudatus kolmteist, esimene osa, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. teine osa on tagasi võetud, muudatus neliteist poolt, vastu heaks kiidetud, muudatus viisteist poolt, vastu, heaks kiidetud. suuline muudatus neli, kes on poolt, vastu, heaks kiidetud. muudatus seitseteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kaheksateist, kes on poolt vastu, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõpphääletus. see on elektrooniline hääletus. niisiis palun hääletage. hääletus on lõppenud. niisiis äh, suure häälte enamusega vastu võetud. Add one because Salafranca did not vote 49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 nii, kallid kolleegid, äh, jätkame nüüd oma tööd ning äh, vaatame nüüd äh, seda, mis toimub Bahreini kuningriigis ja meil on siin külaliseks härra ähm, Mingarelli, kes külastas seda kuningriiki. ja loomulikult on siin ka proua Niivler, kes on Pärsia lahe riikide delegatsiooni juhataja. Ramingaleli suur tänu, mul on väga hea meel, nagu alati, võimaluse eest äh, osaleda teie istungil, nüüd Bahrain. Te teate, mis seal toimub, kohapeal delegatsiooni meil ei ole ning äh, me äh, Eh, teame, eh, nii palju kui ütleb meile meie eh, saadik Riadis, kes ühtlasi esindab meid ka Bahreinis ning samuti on meil saanud, oleme saanud infot liikmesriikide saatkondadest. nüüd viimaste paari nädalate, viimase paari nädalaga Äh, on äh, siis olukord kujunenud selliseks, et enamik ähm, elanikkonnast väljendab oma frustratsiooni, millel on ähm, poliitilised, sotsiaalsed ja majanduslikud põhjused ja nad on pöördunud riigi juhtkonna vastu. tundub, nagu ma ütlen, tundub, et äh, selle frustratsioon ja rahulolematus olid eelkõige seotud majanduslike, sotsiaalsete ja poliitiliste põhjustega see tähendab siis seda, et enamik elanikkonnast leiab, et ähm, et äh, riigi võim ei äh, jaga enamusega äh, maarikkust ja sissetulekuid ning et riiki juhib vähemus ning leiti äh, et eh, enamuse väärikust ei eh, austata, kuid eh, väga kiiresti sai see konflikt ka, muutus see konflikt religioosseks oma iseloomult, nagu te teate, seitsekümmend protsenti elanikkonnast on šiidid ja kolmkümmend protsenti sunniidid. ning sellega lähevad asjad loomulikult segasemaks, keerulisemaks. me pal-, palusime, et nad alustaks tõelist äh, avameelse dialoogi meeleavaldajatega ja et nad võtaks arvesse nende alg-, äh, pahameelt, äh, mille põhjused on eelkõige sotsiaalsed ja majanduslikud, et nad viiks läbi poliitilised reformid ja et riigi juhtimisse kaasatakse rohkem riigi enamusest, kuid tegelikult dialoogi ei käivitunud tundub, et see konflikt, mis äh, oli eelkõige sotsiaalse põhjusega, muutus aina äh, konfessionaalsemaks oma iseloomult ning äh, loomulikult see tegi selle asja keerulisemaks ja tundlikumaks, sest regionaalsed huvid on, muutuvad suuremaks. šiidide enamus, kes tundis ennast allasurutuna Bahrainis, Eh, see võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi ka Iraagis, kus, nagu te teate, sealgi on šiitidest enamus ja nad üritavad leida eh, tasakaalu, võimu tasakaalu sunniitidega, kuid see ei ole siiski kerge. Eh, sellel on tagajärgi ka Liibanonis, kus Hezbollah on väljendanud oma solidaarsust Bahreini enamusega ning ärgem unustagem ka, et ähm, Saudi Araabia idaosas on samuti palju šiite, kus äh, on, just selles piirkonnas, kus on, on naftamaardlad. nii et ühest küljest on tegu siis kohaliku tähtsusega äh, kriisiga, mis äh, muutus aina ähm, keerulisemaks, eriti seoses sellega, et sealsed võimuesindajad ei soovinud käivitada reaalset dialoogi riiklikul tasandil ning äh, samuti on sellel äh, regionaalne tasand, sest äh, kuna tegu on konfessionaalse usulise konfliktiga, siis on sellesse probleemi kaasatud ka naaberriigid. nüüd helistati välisministrile, et paluda, et võimu et äh, relvajõud hoiaks ennast tagasi, et nad ei kasutaks jõudu ning ütles samuti, et Euroopa Liit äh, soovib ähm, võimaluste piires äh, läbirääkimisi lihtsustada ning härra Cooper samuti külastas seda riiki paar päeva tagasi ning välisasjade komisjon tegi avalduse, milles ta mõistab hukka äh, Äh, äh, omapoolse, äh, omapoolselt vägivalla kasutamise ja kutsub üles vaoshoidlust, eriti just valitsuselt ning palub dialoogi alustamist riiklikul tasandil ning loomulikult ning kordab veel kord Euroopa Liidu soovi vahendaja olla. see oleks siis kokkuvõttes olukord selles riigis Bahraini esindaja on viimased paar nädalat juba Brüsselis olnud, me konsulteerime temaga viimased paar nädalat, üritades niimoodi paremini aru saada, mis seal riigis toimub. see oleks siis see, mis mul teile sissejuhatuseks öelda on. kahekümnendal aprillil eh, toimub eh, iga-aastane ministritevaheline kohtumine Euroopa Liidu ministrite ning eh, ning Pärsia lahe koostööorganisatsiooni ministrite vahel, see oleks muidugi võimaluseks meiepoolne sõnum enastada, kuid kui me soovime olla realistid, siis me eh, peame ütlema ka seda, et meie mõjutusvõimalused on üsnagi väikesed ning et asja veel keerulisemaks teha, eh, siis eh, on riigi sisse toodud Saudi Araabia väeüksused ning see muudab olukorra veelgi keerulisemaks. nii et see oli siis lühike Eh, sissejuhatus selle kohta, mis praegu Bahreinis toimub. suur tänu ja härra äh, Kukanik, kas te soovite midagi öelda või oodate pigem küsimusi, ootate küsimusi? ja proua Niibler. ja vielen, vielen Dank. suur tänu, härra esimees. kolm kommentaari, võib-olla mõned küsimused ka kõigepealt ma tahaksin tänada seda komisjoni, et te võtsite päevakorda Bahreini teema ja et meil on siin külaline, kes tegeleb just nimelt selle temaatikaga. Eh, sest nüüd me saame esmaallikast informatsiooni ja see on väga kasulik. paar küsimust. Teie ütlesite, et valitsust huvitas dialoog. aga see, mis ma kuulsin tegelikult ehm, viis mind aru saama selle, et tegelikult dialoog ei toimunud. võib-olla te osate selgi-, oskate selgitada, miks, mis põhjusel? kas oleks võimalik seda dialoogi uuesti e, ellu kutsuda, sest e, see on tegelikult ainus võimalus midagi demokraatia liikumise toetuseks ära teha. teine küsimus on see, mida pole üldse käsitletud. Bahreini valitsus kutsus kohale Saudi Araabia väekontingendi ja tegelikult see on päris veider, et siseriikliku probleemi lahendamiseks pöördutakse naabrite poole. mina sain informatsiooni, nii nagu ilmselt paljud ka teised kolleegid eh, inimõigusorganisatsioonidelt, ja nad ütlevad, et eh, kasutatakse tsiviilelanike vastu vägivalda. ma tõstatan selle küsimuse sellepärast, et eh, inimõiguste rahvusvahelise föderatsiooni eh, Bahreini haru Ehm, esimees palus eh, meil selle eh, teema tõstatada, sest et demonstrandid eh, olid rahumeelsed, nende vastu tarvitati vägivalda ning ma tahaksin, et te annaksite oma hinnangu sellele olukorrale ja lõpuks kas te võiksite selgitada, kuidas Bahreini olukord eh, mõjutab Pärsia lahe eh, koostöönõukogu ja tervet regiooni, sest teie olete seal regioonis käinud ja ma tahaksin kuulda teie arvamust. Euh, tänu, proua Niibler. Ah, pardon. On n'a pas vu que vous étiez inscrit. Monsieur Tanok. mina esitaksin teile küsimuse, nüüd härra Tanok. aitäh ma ütlesin kõrgele esindajale, et meil ei tohiks äh, olla topeltstandardeid ja ma mõistan hukka rahumeelsete meeleavaldajate tulistamise. Äh, valitsuse seisukoht minu meelest oli tasakaalutu, mida nad väljendasid oma avaldused. Äh, Bahrein on küll lääne liitlane ja seal asub ka USA kuues laevastik, aga mulle sisendab julgus see, et Kroonbrits soovib dialoogi opositsiooniga. näib, et tema seisukohad on kuninga omadega võrreldes peale jäänud, minu arvates ei ole mingit kahtlust, et Al-Khalifa monarhia on väga vähe šiidi enamuse heaks teinud hiljuti ma nägin BBC-s intervjuud ühe protest me,, meeleavaldajaga, kes ütles, et välismaalasel on riigis kergemat tööd saada kui šiidi, šiidist bahreinlasega. ning mulle teeb muret see, et Iraan on samuti sekkunud asjadesse ja on tulnud välja territoriaalsete nõudmistega. küsimus on võib-olla äh, suunatud Robert Cooperile. mulle tundub, et kui Ühendkuningriik dekoloniseeris Pärsia lahe piirkonna, siis meil oli Iraaniga kokkulepe. Äh, ma pean ütlema, et Äh, teatud riigid seda endiselt ei tunnista, seda kokkulepet, samas Teheran ju tunnistas Bahreini suveräänsust. suur tänu teile. me saime teada, et ÜRO kõrge esindaja Genfis ütles, et viiskümmend kuni sada inimest on kaduma läinud viimastel nädalatel Bahrainis ning pärast kolmapäevaseid meeleavaldusi ähm, rünnati Salmanidja haiglat ning, äh, ning on arreteeritud arste selles Manama haiglas ning äh, inimõiguste olukord on muutunud veelgi keerulisemaks ning selle on veelgi keerulisemaks muutnud Saudi Araabia poolne rünnak. võttes arvesse muidugi veel eriti seda, et Saudi Araabia on äh, feudaalne riik. mina ei soovi, et lääneriigid ründaks seda piirkonda ei Bahraini ega Saudi Araabiat ma ütlesin proua Ashtonile, et me e, väga silmakirjalikult ebavõrdselt e, kohtleme erinevaid konfliktipiirkondi maailmas. Saudi Araabia kuningas e, on al-Saud, seal ei ole, seal ei ole valimisi, seal puuduvad igasugused vabadused, seal on näiteks kehalised karistused ja nii edasi. ning ÜRO on selle korduvalt hukka mõistnud ning äh, see on siis see riik, mis äh, on tuhande äh, päise väe saatnud Bahraini. ja muide, kui ÜRO nende tavad hukka mõistis, siis vastati, et, vastasid nad, et, et tegu on traditsiooniliste islami traditsioonidega ja nad ei luba naisel, naisterahval üksi näiteks tänaval käia, neid tuleb alati, neid peab alati saatma meessoost perekonnaliige ja eh, tuleb rangelt järgida islami seadusi ning nüüd seda kõike arvesse võttes me peaksime mõtlema, kuidas edasi tegutseda, ma ütlesin teile seda juba enne Liibüa kriisi. me peame tegema oma sõnade, mitte me tegutseme nii, nagu me ette oleme öelnud, kuid milles on probleem naftas? Eh, ning loomulikult me ei saa, ei saa eh, solvata neid, kes meile naftat jagavad. meie eh, fraktsiooni jaoks ei ole majandushuvid olulisemad inimõigustest. me loomulikult ei palu sõjalist sekkumist me leiame, et küsimused tuleb laheneda, lahendada diplomaatiliselt ja me peame esi-, ja peame nõudma rangelt inimõiguste respekteerimist Bahreinis. ma tean, et ma olen hüüdja hääl kõrbes, sest Euroopa Liit ju niimoodi ei tegutse, Euroopa Liit ei teinud nii Ben Ali ega Mubarakiga ega Gaddafiga ja ta ei tee seda, mida vaja Saudi Araabias ega Bahrainis tegu on vana feodaalse süsteemiga, kus kasutatakse kehalisi karistusi, kuid me ei sekku, sest meil on vaja naftat. mina arvan tõepoolest, et, et me peaksime energiliselt vastu võtma omapoolse seisukoha ning saatma väga selge sõnumi Bahrainile äh, mina leian, et see on õige hetk ja ma arvan, et need äh, uudised, mis meieni on jõudnud otse Genfist, äh, me peaksime reageerima kiiresti, kui meil ei ole ametlikku esindust Bahrainis, siis äh, me peaksime saatma kõrgetasemelise delegatsiooni <laughs> sinna piirkonda ja peaksime minema tutvuma olukorraga koha peal. ja see peaks aitama meil kasutusele võtta jõulised diplomaatilised meetmed, et eh, ei plahvatuks repressioonid, eh, mis eh, praegusel hetkel tunduvad olevat juba alguse saanud, aitäh. härra partner. Euh, suur tänu, ma tahaksin öelda väga kiiresti Bahreini kohta. härra Larmsdorf mainis juba kriitilist äh, suhtumist kommünikee osas äh, äh, proua Ashton palus mõlemaid osapooli, et nad loobuks vägivalla kasutamisest. minu meelest ei saa nüüd seda, ei ole see asi võrreldav. ühel pool on tegu Saudi Araabia armeega, teisel pool on tegu meeleavaldajatega, kellel ei ole Eh, kellel ei ole peale eh, kivide mingisuguseid relvi. minu meelest selline suhtumine ei ole adekvaatne ning ma sooviksin väga, et te selgitaksite meile, kuidas selline analüüs olukorrast üldse võis eh, tekkida ning mis puudutab Saudi Araabiat, siis mida te kavatsete neile öelda, kuidas te kavatsete reageerida ja millised tagajärjed Euroopa Liidu jaoks see olukord üldse tekitada võib, aitäh? suur tänu ja härra Tagesendrov. Ähm, suur tänu ma tänan kõigepealt äh, teid selle sissejuhatava sõnavõtu eest, härra Mingarelli. Teie ütlesite, et te just tulite Bahreinilt. kas te arvate, et seal tõepoolest tulevad mingisugused põhimõttelised reformid? seda on nagu raske uskuda. kas äh, tekib selline Gaddafi dominoefekt? või on seal olukord täiesti erinev? mulle äh, tundub, et äh, võib-olla rahustatakse maha selle maa enamus mingite väikeste žestidega. mulle tundub, et et meid ei tohiks, et me ei tohiks lasta end süüdistada topeltstandardite osas. see olukord on muidugi väga erinev, sellepärast et näiteks seal on olemas ka eh, kohal USA eh, merevägi. aga praegu toimuvad sündmused terves Araabia maailmas aga kahtlemata üks asi, millega meie nüüd küll ei tahaks leppida, on see, et meid süüdistatakse topeltstandardites äh,. Madame Gomes When.... Äh, proua Gomes. kui ma äh, pühapäeval lõpetasin kohtumise äh, äh, Araabia liiga esindajatega, seda juhtis härra Poosek, siis toimus demonstratsioon kohal olid noored inimesed ja nemad kutsusid üles tegutsema just, just nimelt Jeemeni suunas. et ükstaskõik, mida me ka ei teeks e, rahvusvahelise kogukonnana või e, Euroopa Liiduna, siis meil hoitakse kogu aeg silma peal ja seda kritiseeritakse. tegelikult me peaksime toetama neid inimesi, kes tahavad demokraatiat ja inimõigusi ja sellepärast ma tahaksin küsida härra Mingarelli ja härra Kuperi käest. E, kas, e, mida, kuidas on selle e, avaldusega, mis eile Bahreini osas tehti, kelle sulest see tuli, kas üldse mingisugust, kas keegi üldse saab aru, millega tegemist on? kuidas niisugused asjad saavad tulla välja, eh, kui meie tegutseme hoopis teisiti? ja nüüd härra Foxil on veel üks küsimus. ja siis ma eh, paluksin, et härra Mingarelli vastaks. mina tahaksin küsida härradeste käest, mida nad arvavad. siin eh, räägiti just Bahreini sisse tungimisest. minu arvates on tegemist eh, äärmiselt eh, ekstremistliku väljaütlemisega, sellepärast et tegelikult Bahreini valitsus kutsus sõjavägesid sinna ning teiseks siis see, kuidas on hõlmatud Iraani Te. tegelikult mina tahaksin teada, eh, kuivõrd need legitiimsed Eh, demonstratsioonid on selle üles ässitatud välisjõudude poolt. vastake neile esimestele küsimustele, palun, mina esitaksin omalt poolt ka ühe küsimuse. me nägime Tuneesias, Egiptuses ja Liibüas eh, Al Jazeera televisiooni, kes tundus toetavat mässulisi ning äh, positsioneerus äh, valitsuse vastu. kuidas äh, ta on kajastanud Bahraini uudiseid? Al Jazeera isa asub Katarist. kas Bahraini puhul nad toetavad samuti mässulisi rohkem või on nende lähenemine tasakaalustatum ning kuidas tõlgendada seda, et nende äh, väeüksused, mis äh, on, äh, on välja, on, mis on saadetud Bahraini, seal on Saudi ja Emiraatide esindajad, kuid Katari omi, omi ei ole, aga samas osalevad Katari väed Gaddafi vastastes rünnakutes, aitäh. Right place. Um, uh, perhaps I could just say two words to ma mina alustaksin paari sõnaga. minu arvates on täiesti õigustatud, et me vaatame seda teemat, et me suhtume sellesse väga tõsiselt, sellepärast et selle lühikese aja jooksul, mis ma Bahreinis olin oli minu jaoks äärmiselt muret eh, tekitav see, et ühiskond niivõrd kiiresti polariseerus ja mitte mingisugust dialoogi ei olnud. mina kuulasin mõlemad pooled ära ja mina kuulasin inimesi palju paremini, kui eh, need, no kui nad omavahel rääkisid ja üksteist kuulasid ja ma kuulasin hoopis erinevaid lugusid mõlemalt poolt. mina tundsin tugevat soovi eh, Bahreini olukord normaalseks pöörata, eh, sest et tegu on ju niisuguse rahumeelse kohaga. kuigi viimastel aastatel muidugi me peame tunnistama, seal on pinged kasvanud. ja, aga need praegused viimase aja sündmused on küll täiesti erakordsed. aga nende sündmuste erakordne iseloom öö, eh, tulenevad osaliselt sellest, et ma ei tea, kas rahu tegelikult sõltub nendest, nendest ähm, või sellest oskamatusest tegeleda suurte demonstratsioonidega. sest et seal võivad asjad minna käest ära. ja juhtuvad igasugused õnnetused ju niisuguste suurte sündmuste puhul ja nüüd eh, ametlik võim muidugi eh, vabandas ükskord, nii et nad on väga tundlikud selle riskide suhtes, nad saavad aru, et eh, õnnetused võivad juhtuda. aga tegelikult on täiesti vale öelda, et vägivaldsed olid ainult valitsuse esindajad sellepärast et ka demonstrandid on olnud vägivaldsed, sest vähemalt kaks politseinikku on tapetud. ja igatahes tapeti nad väga ebameeldival moel. ning vägivalda on olnud ka niisuguste relvastatud äh, Eh, relvastatud salkade poolt ja need on tegutsenud mõlemalt poolt. ja ma ei taha üldsegi eh, siin eh, mingisuguseid või noh, kedagi heaks kiita või teisi halvustada, aga lihtsalt need on need faktid, nii et, et vägivald on olnud mõlemapoolne. nii et, et teatud niisugune mm, era vägivald on seal valitsenud. mina käisin Bahreinis ja läksin sinna otse Balkanilt ning ausalt öeldes eh, pärast Balkanit oli seal väga ebameeldiv olla. ja nüüd teine punkt. me peame ka selles osas olema sõnaselged. härra Fox oli, härra Foxil oli õigus ta ütles, et, et Saudi ja Emiraatide ehm, väed saadeti sinna valitsuse kutsel, see on täiesti õige. ja mulle tundub, et vist ka on natukene inimesi Kuveidis seal. aga nemad ei ole eh, osalenud demonst-, traditsioonide allasurumisel. Nemad lihtsalt kaitsevad eh, põhilisi eh, infrastruktuuri rajatisi ja igatahes minu arvates nad ei olnudki eriti nähtavad, vähemalt nii palju, kui mina eh, suutsin ringi vaadata nii et, et ei maksaks nende kohalolekut üle tähtsustada. mis puudutab Iraani, siis eh, tegelikult eh, eh, väga raske on ära arvata, milline on see positsioon. tegelikult ma nüüd küll ei usu, et Bahrein ei oleks suutnud ära arvata, et Iraan olukorda oma huvides ära kasutab. ning Ehm, loomulikult ei, me ei pea ka arvama, et iraanlased ei taibanud seda, et nendel on eh, suur eh, toetajaskond ehm, Bahreinis. minu jaoks oli kõige murettekitavam see, et nende inimeste hulgas, kellega mina rääkisin, need olid opositsiooni esindajad nemad tahtsid uuesti dialoogi juurde tagasi tulla. täpselt nii, nagu Kroonprints oma ettepanekutes ütleski. aga e, juhtus nii, et kui tänavatel e, tekkis vägivald, siis need ettepanekud ei olnud enam kõige olulisemad Eh, praegusel hetkel on vägivallas paus. Eh, praegu paistab, et kõik on rahulikud ja praegusel hetkel ongi see õige moment alustada dialoogi. Eh, vägivald oli ikkagi väga hirmus, sellepärast et Ehm, näiteks minu kolleegil kulus lennujaamast kohale jõudmiseks kolm tundi ja siis te saate aru, kuivõrd kohutavalt see, kui jube see asi oli. ükski maa ei saa niisuguses tingimustes eksisteerida. ja tegelikult minu arvates oli võimuorganitel täiesti õigus ehm, uuesti kord majja lüüa aga sellest on kasu ainult siis, kui ehm, järgneb Eh, dialoog ning kroonprintsil on täiesti õigus, need tema ettepanekud on suurepäraseks aluseks eh, kaks poolt eh, läbirääkimiste laua taha tuua, aga praegusel hetkel ei ole sinnamaani veel jõutud. ja ma võib-olla lisaks paar juurde, sõna juurde. Iraan ei ole sugugi mitte võimatu, et Iraan üritab ühel või teisel viisil sealsest olukorrast kasu lõigata, kuid ma arvan, et oleks väga suur viga äh, öelda, et äh, need probleemid Bahrainis tekkisid äh, välismõjude tõttu. kui äh, nad üritavad olukorda ära kasutada, siis see ei tundu mulle kummaline olevat. nüüd, mis puudutab tagajärgi teiste riikide jaoks selles piirkonnas, kahtlemata ei ole ainsatki araabia riigi, mida ei mõjutaks ühel või teisel viisil äh, see, mis äh, toimus ähm, Tuneesias, Egiptuses ja Liibüas. nii et äh, ma olen täiesti veendunud selles, et äh, täiesti, et vastavalt kohalikule olukorrale koha-, need või riigi esindajad, valitsused, isegi kui neil ei ole suuri demokraatlikke äh, Äh, äh, eesmärke ja püüdlusi, nad peavad siiski oma äh, ühiskonna, oma riigi kaasajastama, demokratiseerima ühel või teisel viisil. nüüd topeltstandardid, loomulikult see risk on alati olemas, see ei puuduta ainult mitte seda piirkonda, meil on lihtsam kaitsta oma väärtusi äh, nende juurest, kes on vaesed äh, ja kellel ei ole omapoolseid vahendeid, selge on see, et äh, selline on meie lähenemine mitte ainult selles piirkonnas, äh, vaid kogu maailmas. proua Ragnar, kas me peaksime võrdlema, mm, mm, kas me peaksime võrdselt kohtlema meeleavaldajaid ja, ja relvajõude, loomulikult me ei saa neid võrdselt kohtu, kohelt, kohtlema me ei äh, saa nende vahel panna äh, võrdusmärki, selge on see. ning veel äh, täienduseks minu kolleegile, mille esitas Hanna Fox, siis mis puudutab kutse esitamist, siis see esitati ning meie leppes on selline artikkel, mis Eh, kuulutab kõik riigid omavahel solidaarseks ning eh, eh, kõik, kõik riigid väärivad võrdset kohtlemist, see on artik-, NATO artikkel viis. ma ei õigusta midagi, vaid ma tahaksin öelda, et äh, see ei õigusta kahtlemata seda, et äh, Bahreini kuningas tõi riiki sisse, äh, tõi sisse võõrväed, kuid ma tahaksin öelda, et õiguslik alus on tal selleks olemas. ja mul ei ole vastust teie küsimusele Al Jazeera kohta ega selle kohta, kuidas nad Bahraini küsimusid käsitlevad. meil ei ole delegatsiooni, me ei ole informatsiooni selle kohta ja mis puudutab Katari seisukohta Saudi Araabia äh, tegutsemise kohta, nad äh, Katar tõesti ei ole midagi öelnud Bahraini kohta, kuid samas osalevad äh, rünnakus Liibüas. Araabia Ühendemiraat on samuti osalenud sekkuda ähm, Bahrainis ja Katar jällegi on soovinud siis äh, koalitsiooniga koos tegutseda Liibüas. Francesca. Back to Mr. Cooper's remarks, and I'm a bit uh, soulagée par les remarques de M. Mingarelli, pour être honnête, because I, I... ma leian, et teie märkused on väga äh, kummalised kas Tuneesia ei olnud teie meelest veel jaanuaris rahumeelne koht, mida see rahumeelne koht tähendab teie meelest, kui rahvas üritab poliitilist olukorda muuta ning õnnetusi juhtub? Saudi Araabia väed marssivad Bahraini, see ei ole mingisugune õnnetus. Te tõesti kirjeldate midagi väga kummalist. me, ühel pool on kümned hukkunud äh, ja võib te- ja võib-olla kaks äh, hukkunud politseinikut ja siis äh, äh, Saudi Araabia väed rükkavad, ründavad äh, meeleavaldusi, mis, mis jutt see nüüd on? meil ei ole, äh, Prantsuse väed ei marsi Saksamaale sisse, kui me, kui meeleavaldused toimuvad seal, prantslased ei tulista meie äh, meeleavaldajaid, mina ei saa aru, mis, mis mõõtkava te siin kasutate, see on väga hirmuäratav. Vili äh, Meie. Muchas, muchas gracias, suur tänu, härra Kuker, teiepoolne sõnavõtt. Teie, teie sõnavõttude taolised mõtteavaldused eh, muudavadki meie tegutsemise nii väheusutavaks eh, Araabia riikides ning eh, need, see, kuidas me ründame Muammar Gaddafit, ründame ja võrreldes sellega, kuidas me kohtume Bahraini ja Saudi Araabia võime, see tekitab äh, meie suhtes suure põlastuse Araabia äh, riikides, me peame olema, kohtlema võrdselt, äh, tasakaalustatult. Te ei ole esitanud omapoolset arvamust Saudi Araabia ega Bahraini võimude kohta. Te lihtsalt kasutasite eneseõigustust. sellise käitumine ei ole õigustatav. Saudi Araabia valitsus on feudaalne ja ebademokraatlik ja Bahrainis on täpselt samamoodi asjad me peame siiski ühe mõõdupuuga kõike mõõtma. peame, oleme, mm, olema sama täpsed Muammar Gaddafiga nagu, äh, nagu kaugmaa rakett ja samamoodi ka Bahraini ja Saudi Araabia valitsustega. surnuid on ühel ja teisel pool. see ei ole reaalne olukord koha peal reaalne olukord on selline, et Genfi vist öeldi täna, et äh, viiskümmend kuni sada kadunut on, on rünnatud haiglat, et on arreteeritud arste, arste. me ei saa öelda, et äh, me kohtleme neid äh, riike kõike võrdselt, me peame Bahrainile ütlema, et aitab, ütleme, et Saudi Araabiale, et liigume väed välja. aitab küll ja et naiste olukord äh, paraneks Saudi Araabias, et neid võrre-, korra-, koheldakse võrdselt meestega. vastasel korral ei usu meid mitte keegi, mina rõhutan veel kord, et me peaksime sündama, et me peaksime saatma oma väed äh, Saudi Araabiasse või Bahraini. ma ei arva seda sugugi. ma tahan lihtsalt öelda, et peab sekkuma, peab kohe praegu sekkuma äh, ning äh, meie kõrgel esindajal äh, peab äh, energiliselt ja jõuliselt nende kahe režiimi teod hukka mõistma ja nende kahe režiimi teod ei ole kuidagi kooskõlas rahvusvahelise õigusega. härra Tšannak. jah, see arutelu on olnud tõesti väga elav ja välispoliitika on võimaliku kunst ja kahtlemata on võimalik ehk taastada kord Bahreinil ja kaitsta tsiviilelanikke Liibüas, aga aga paljud asjad äh, Pärsia lahe piirkonnas ei ole ka võimalikud. minu küsimus on härra, suunatud härra Cooperile, ma ei tea, kas te sihilikult või ei jätsite Äh, äh, reageerimata sellele, nendele äh, sellistele kättemaksuhimulistele häältele, mida Teheranist kõlab Bahreini aadressil. kas, kas see kokkulepe Bahreini staatuse osas on midagi sellist, mida me kaitseme iga hinnaga, näen, ma olen kuulnud neid kuulujutte, et Te-, Teheran kavatseb muutuda palju agressiivsemaks Bahreini suhtes. Euh, vastamist ma Äh, annaksin sõna Gregor Terrile, kes on samuti siin äh, saalis, kes esindab äh, Rahvusvahelist Inimõiguste Agentuuri. proua Niibler ütles, et härra Nabil Rajam, kes lisalt esindab äh, inimõiguste organisatsiooni Bahrainis on äh, vangistatud, kas te saaksite meile täpsemaid detaile esitada? jah, tõepoolest, härra esimees, äh, härra Nabishabu on tõesti meie organisatsiooni asepresident. tegemist on ühe sõltumatu inimõiguste kaitseorganisatsiooniga Bahreinis. ta arreteeriti pühapäeval, ta vabastati, aga Äh, teda kuritarvitati nii kehaliselt kui ka psühholoogiliselt, teda peksti. ning see äh, on siis äh, üheks osaks inimõiguslaste aktivistide vastastest sammudest. paljud inimesed on arreteeritud, sada inimest on endiselt kadunud ning me oleme nüüd olukorras, kus inimesed, tsiviilelanikud ei julge minna äh, Äh, haiglasse arsti juurde, sellepärast et nad kardavad, et neid äh, vahistatakse, nii et, et selline, selline asjade käik teeb meile tõesti muret ning ma viht-, vihtaksin siin nõukogu järeldusele Bahreini osas, me oleme natuke mures sellepärast, et need nõukogu järeldused ei, ei vasta just äh, kohapealsete inimõiguste kaitsjate ootustele ei mõista hukka vägivalda, lihtsalt kahetsetakse, et inimesed on surma saanud ja ei viidata konkreetselt inimõiguste kaitsjate olukorrale. nii et, et ma tahaksin, et te arvestaksite mitte ainult meeleavaldajatega, vaid ka inimõiguste kaitsjastega, kes äh, uurivad ja annavad infot sealsest inimõiguste olukorrast, aitäh! did it wrongly, you know, they are establishing law and order, it's all in our interest. Te saite valesti aru, meie toetame igati õiguse ja korra jalule seadmist. härra Mingarelli, härra Kuuper. härra Mingarelli, härra Kuuper. härra Kuuper um,. Uh, let me say this ma tahaksin öelda eh, ja ma vabandan, et ma ei kuulnud kõigi saadikute nimesid, aga ma jagan nende seisukohta, kes ütlesid, et on oluline, et haiglad peaksid normaalselt tegutsema. kui ma ütlesin, et, et need pooled räägivad väga erinevat lugu selle kohta, mis haiglates on juhtunud, mina ei ole, mina ei saa otsustada, kes räägib tõtt, kes valetab. tõele aga ei vasta see, et Saudi Araabia väed on äh, rünnanud meeleavaldajaid. Nad on riigis Bahreini valitsuse kutsel. tõsi on ka see, et mõlemal poolel on aset leidnud äh, surmajuhtumeid ning vägivalda on samuti mõlemad pooled kasutanud ja ma vabandan, et veel kord, et ma kõigi nimesid ei kuulnud, aga ma olen olen nõus, et, et selline kohtlemine äh, inimese kohta, kes siis pühapäeval vahistati, on täiesti lubamatu. võib-olla ma unustasin ära härra Tänoki küsimust. põhjus on selles, et ma ei tea vastust sellele küsimusele. Äh, sellel küsimusel on, on äh, pikk pikk, pikk ajalugu, aga see, kas me toetame Bahreini suveräänsust, jah, mõistagi Iraani valitsus on teinud mõningaid märkusi või seda on öelnud mõned inimesed Iraani valitsuses. on öeldud, et Äh, Bahreinist saab jällegi Iraani kolmeteistkümnes provints. ma ei tea, kui tõsiselt äh, me selliseid asju peaksime ütlema, sest Iraani esindajad räägivad ka väga erinevat juttu. aga keskne küsimus on, et et see on probleem, mida saab lahendada ja seda saab lahendada ainult siis, kui Äh, äh, mõlemad pooled arutavad neid ettepanekuid, mille on teinud Kroonprints. tänan, enne kui ma annan sõna Mingarellile, on mul veel üks kõneleja, äh, härra Malbrok, teil on sõna, siis saab sõna härra Mingarelli lõpetamiseks. Ich habe keine Frage zu Bahrain, aber nicht so weit davon entfernt. Ich habe gerade heute härra esimees, ma lugesin täna pärastlõunal väga üksikasjalikku ülevaadet olukorra kohta Jeemenis. presidendi eh, eh, väed tulistavad noori inimesi, eh, snaiperid sihivad inimesi pähe, teismelised on ka juba haiglates väga tõsises seisus president paneb süstemaatilisi kuritegusid toime, inimesed, tema, tema käsul rünnatakse rahumeelseid meeleavaldajaid ja ma ei tea, kas välisteenistus või volinik kavatsevad selles osas midagi ette võtta. mina igatahes ei näe mingit vahet selle vahel, mis toimub Jeemenis ja mis toimub Liibüas. Oui, Madame Bratner, puis après on donne la parole à Monsieur Mingarelli. Bratner ja siis proua Mingarelli härra Brock ütles täiesti õigesti Jeemeni kohta, et meil on olemas stabiilsuse instrumendi raames rakendatav projekt Jeemenis ja see raha sealt läheb ju valitsusele. härra Mingarelli, suur tänu, kõigepealt mis puudutab äh, Jeemenit, siis härra Brockil on õigus e seal on juba kümneid surnud viimastel nädalatel. ning äh, seal on samuti vähemus, kes on haarunud enda kätte rahvuslikud rikkused, seal on äh, tohutu vaesus ja samuti äh, president Salil äh, on, tundub olevat võimetu alustama dialoogi oma rahvaga. ning eile toimusid seal uued sündmused, kolm kindralit, kes on riigis tähtsaimate seas äh, Äh, asusid äh, meeleavaldajate poolele, samuti ka mm, äh, hõimuliidrid on asunud meeleavaldajate poolele ja, ja nädalavahetusel nädalavahetusel sai alguse protsess, mille käigus paljud äh, presidendi pooldajad ja valitsuse liikmed äh, läksid üle meeleavaldajate poolele. minu meelest see kaua eriti enam kesta ei saa, ma arvan, et äh, et ta on praegu veel ametis ainult tänu sellele, et osa armeest ja hõimuliidritest ja tema tavapärastest, ähm, tavapärastest toetajatest on ähm, <clears throat> tema vastu asunud Põhja-Jeemenis on ju vali-, tegutseb ju pikemat aega tõeline gerilja ja Lõuna-Jeemen äh, on, äh, on lausa eraldumas, noored avaldavad oma pahameelt väga selgelt ning äh, Jeemen Jeemeni puhul teame ka, et on, et seal tegutsevad ka terrori organisatsioonid tervel territooriumil, nii et äh, ma arvan, et äh, lähipäevadel läheb olukord veelgi keerulisemaks Jeemenis ning äh, mida me oleme teinud, mida me teeme, eelkõige me oleme esitanud omapoolseid deklaratsioone ja oleme esitanud omapoolseid järeldusi erinevatel kohtumistel, oleme meie kõrge esindaja on mitu korda mõistnud hukka vägivalla, on oleme kutsunud üles riigisiseseks dialoogiks. E, oleme, e, eile mõistsime hukka repressioonid, kutsusime üles dialoogile ning e, välis ning välisministrite nõukogu kutsus üles muutuma meie poliitikat Jeemeni suunas. meie poliitika tähendab tegelikult koostööprogrammi ning samuti ka samuti ka abiprogramme, kuid see abiprogramm on suunatud otseselt eh, elanikkonnale. loomulikult nägime üles julgeolekuorganisatsioonide tugevdamise, kuid eh, või õigemini mm, politseiorganisatsiooni tugevdamiseks, kuid te võite olla eh, kindlad, et me vaatame luubiga üle kõike, mis nad meie abiga teevad. tegelikult oli see abi mõeldud terroriorganisatsioonide vastaseks võitluseks me oleme ja peab ütlema, et terrorivastane võitlus oli rahvusvahelise strateegia aluseks eh, suhetes Jeemeniga ning eh, te võite kindlad olla selles, et me vaatame seda olu-, vaatame olukorda vähe, väga tähelepanelikult ja kuidagi vähemgi kahtlus, et, et, et need organisatsioonid repressioonideks kasutavad armee poolt antud abi, siis see abi peatub ning mis puudutab Bahraini, siis kõige lihtsam on see, kui me jälgime tähelepanelikult äh, äh, koha peal toimuvat, me peame loomulikult ka täpset infot hankima, mida ei ole väga lihtne saada, võttes arvesse, et meil ei ole oma esindust koha peal. ja me peame muidugi analüüsima, millised äh, meetmed kasutusele võtta, see võib olla vägagi keeruline. ei tohi panna samale pulgale repressiivorganid ja meeleavaldajad ja me mõtleme selle peale, kas Euroopa Liit ei saaks ühel või teisel viisil eh, osapooli teineteisele lähendama, sest kui me soovime, et tekiks tõeline dialoog riiklikul tasandil, siis on vaja, et eh, välis, eh, et abi tuleks väljaspoolt, muidugi seda juhul, kui Bahraini elanikud seda soovivad. me peaksime võib-olla võib-olla tegema Äh, saatma sinna võib-olla kellegi enda esindaja või äh, ühesõnaga tegema midagi selleks, et dialoog kergemaks muutuks. suur tänu, aitäh teile ja äh, istung on lõppenud. À quelle heure Ah oui, réunion du bureau élargi à 18h30.